me jätkame jällegi oma kohtumisi ja ma tervitan siin meie uut äh, eelarvevoliniku härra Oettingeri, kes on siin esimest korda jälle peale kuulamist ja hm, ja meil on väga hea meel, et ka härra Kadri ja härra Lazarov äh, on kontrollikojas siin ja nemad saavad ka kohe sõna ja kes teist siis soovib sõna, kontrollikoda, palun aitäh, proua eesistuja, raportöör, lugupeetud lii-, parlamendiliikmed. täna tutvustame peatükke kaks, kolm ja neli oma, meie arvamusest, mis puudutab Euroopa Liidu kulutusi. mina olen äh, raportöör esimese peatüki kohta, mis puudutab siis äh, kontode va eest vastutamine ning peatükk number kaks, eelarve hooldamine, härra Kartik tutvustab kolmandat peatükki e, Euroopa Liidu eelarve tulemused. möödunud oktoobris aastaaruande esitamisel esitasime oma peamised sõnumid ja vahetasime arvamust kolleegidega erinevate MFF-i peatükkide kohta. sellel võimal-, e, antud juhul ma rõhutan järgnevalt, Euroopa konsolideeritud e, raamatupidamine esitab õiglase pildi, see annab selge ja õige Äh, ülevaate. meie arvamused on vastuolulised, eriti mis puudutab kõrgemat kulutuste tasemet, see puudutab investeeringuid, äh, eraldisi, kulutusi, äh, kuid eksimuse määr on oluliselt madalam. kes haldab Euroopa Liidu kulutamist, ei olu-, ei ole nii oluline. komisjoni puhul, mis puudutab otseseid ja kaudseid maksteid, on eksimused nagu Euroopa Liidu maksed riiklike asutuste poolt. me teame tõsiste äh, Äh, riigihangete vead on väiksemad kui minevikus, tundub, et jõupingutused, mille on teinud liikmesmaad ja komisjon, on ennast hakanud ära tasutama. esimene peatükk analüüsib informatsiooni, mis puudutab äh, finantskorrektsioone. teeme järelduse, et siin on tehtud edusamme, kuid tuleb teha veel enamat möödunud aasta detsembris tutvustasin eriraportit, mis puudutab komisjoni haldusvõimekut, võimekust äh, kus me tutvustasime ühtset vastutust erinevate raportite eest meie arvates on võimalik siin äh, saavutada paremat ja täpsemat infot. teises peatükis märkasime, et veel täitmata kohustused ja tulevikumaksed kasvavad, me näeme, et on esialgne püüe öö, äh, ettemaksete suhtes on jätkuvalt pikaajalise perspektiiviga ning on tegemata maksete järjekord. komisjon peaks ette valmistama ja avaldama iga-aastase maksete prognoosi, mis annab meile seitsme kuni kümne aastase prognoosi. eesseisev finantsregulatsioon on hea võimalus selle muudatuse sisseviimiseks. selle tutvustuse paneme oma arvamuse finantsmääruse kohta, mille võtsime möödunud nädalal vastu ja avaldasime sel äh,, avaldasime täna, aitäh! suur tänu, härra Cardiff, palun! Uh, aitäh, eesistuja! nagu te teate, kolmas peatükk on natukene teistsugune toode. nii aastaaruanne tegeleb äh, kohasuse ja seaduslikkusega, kolmas peatükk puudutab tulemuslikkust ja eriti tulemuse haldamise struktuure eelarves sel aastal kajastame järgmiseid teemasid selles peatükis kõigepealt. arvestame kohtu äh, tulemusauditeid, siin tul- äh,, siin muidugi on äh, äh, peamine osa kohtu tehtud töös e-, Euroopa Liidu eelarve kulutuste kohta, meie võtame sealt mõned teemad. teine, mis puudutab tulemuse planeerimine ja aruandlus peadirektoraadi tasandil ja kolmandaks vaatasime eriti sel aastal komisjoni tulemuslikkust, süsteemi aastaks kaks tuhat kakskümmend, tuleb muidugi mainida, et see ei ole äh, Horisont kakskümmend kakskümmend audit, selleks on liiga vara, keskendume tulemuslikkusele üldus, üldiselt meie tulemuslik horisont äh,, tule-, fookus Horisont kaks tuhat kakskümnele on äh,, siin keskendutakse selle juhtimisele. mis puudutab eriraporteid, siis kaks tuhat viisteist võeti kakskümmend viis neid vastu ja kuigi nad puudutasid väga suurt hulka huvivaldkondi, siis meie viitaksime siin kolmele põhilisele teemale, äh, reaktsioon finantskriisile, äh, noorte tööpuudus ning arengud äh, kliimamuutustega võitlemise vallas. eriaruanded, nagu alati selles peatükis me vaatasime eriraportite eest järelkontrolli, samasugune muster on aset leidnud ka möödunud aastatel. tänavu aasta on uus element see, et me uurisime natukene, kuida-, mis toimus meie eriraportitega liikmesmaades, mitte isegi komisjonis. ja tegime sellekohase ülevaate, tuleb, uurimuse tuleb välja et meie raportitest teatakse liikmesmaades üsna palju, kuid mitte ükski liikmesmaa peaaegu ei oma süstemaatilist viisi, kuidas meie raportitega edasi töötada, see on asi, mida tuleb arvestada meie strateegias järgmises perioodis. mis puudutab tulemuse planeerimist ja aruandlust peadirektoraadi tasandil, siis neid puudutasime, neid digisid, mis puudutavad loodusressursse äh,, alus on sama kui möödunud aastal, meie peamine kriitika on see, et paljud peadirektoraatide pandud äh, eesmärgid on liiga kõrgelennulised selleks, et need kasulikeks instrumentideks saada. kaks tuhat kakskümmend kak-, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend, siin toimus oluline arutelu juba ka möödunud nädalal. meie analüüs uurib strateegilist raamistikku, äh, milles töötab Horisont kaks tuhat kakskümmend. see on seotud teiste Euroopa Liidu strateegiadega, eelistega ja võimalike riskidega, mis puudutab äh, teadus- ja uurimustöö äh, tegevused kokku tooma ning ähm, fookus on Horisont kaks tuhat kakskümmend endal. kõigepealt me peame ütlema, et Horisont kaks tuhat kakskümmend on selgelt äh, parem kui finantsraamistik seitse, siin on väga palju tööd ära tehtud, kuid mõned probleemid oleme välja toonud, mis mis nõuavad tähelepanu. nii komisjon kui liikmesmaad töötavad mitmete erinevate strateegiatega, erinevate finantsraamistike raames, Euroopa kaks tuhat kakskümmend, MFF äh, komisjoni prioriteedid, Horisont kaks tuhat kakskümmend, kõik on koos. see tähendab, et tegevuse fookus läheb natukene käest ära ning Horisont kaks tuhat kakskümmend mehaanika ei suuna järjepidevalt äh, fookust tulemuslikkusele siin keskendutakse toetuste andmisele, mitte nende tulemuslikkusele, siin on teatud õiguslik raamistik, mis puudutab Horisont kaks tuhat kakskümmend ja ei pöörata piisavalt palju tähelepanu äh, tööprogrammide ja eesmärkide tulemuslikkusele. Nende tu märkuste tulemusena esitas ko äh, koha, koda teatud soovitusi. kõigepealt ka, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend kõrgetasemelised eesmärgid tuleks tõlgendada äh, reaalsemateks programmi taseme eesmärkideks, nii et seda on võimalik kasutada tulemuslikkuse hindamiseks ja teiseks Äh, strateegia eesmärk on suhelda nii palju kui vajalik ja seetõttu see võimaldaks äh, komisjonil adekvaatselt äh, aru anda Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamise eelarve kohta. tänan teid tähelepanu eest. ja, suur tänu, peatükk kolm, see tulemuslikkuse äh, peatükk äh, aastaaruandes näitab minu meelest väga selgelt, äh, millised probleeme võib ette, kui soovitakse tulemusi mõõta kulutustega, nii et ma arvan, et siin me peame veel seda kalkulatsiooni kuidagi mõõta ja nüüd härra eelarvevolinik, härra volinik Oettinger. proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad parlamendiliikmed, austatud Euroopa Kontrollikoja liikmed, daamid ja härrad. hea eelarvestamine on teie parlamendikomisjoni töö keskmes ning äh, mis puudutab ähm, eelarve pidamist, äh, siis siin me peame silmas ähm, eelarvereeglitest kinnipidamist, läbipaistvust, äh, usaldusväärsust ja ja samuti ka korrektset ähm, eelarve täitmist ja kinnitamist ning samuti ka seda, kuidas meie Euroopa poliitika eesmärke on, on saavutatud ning ka kulu-tulu ähm, analüüs ja suhe. ja meil on väga hea meel selle üle, et Kontrollikoda on siis ähm, andnud ka omapoolse kinnitava avalduse eelarve täitmisele ning äh, peale kolleegide äh, tehtud tööd viimastel päevadel tuleksin äh, siis kuue punkti juurde, mis on komisjoni jaoks üldiselt olulised. kõigepealt vigade teema, veakvoot, veamäär ja edasised trendid. komisjon juba aastaid on koos liikmesriikidega Ähm, kohapeal programme äh, koostanud, parandanud, äh, vastutanud nende eest ja äh, on ka huvitatud olnud kontrollisüsteemidest. me oleme nii mõndagi saavutanud ja seda ka Kontrollikoda kinnitab selleks, et veamäära viimastel aastatel vähendada ning selle raames, mis on mõistlik kulu-tulu analüüsi raames, teeme me edaspidigi kõik selleks et võimalikult madalast vea, madala veamäärani jõuda ja et see oleks ka meie kontrolli tegevuse mõõdupuuks. kontrollid on vajalikud, aga topeltkontrolle tuleks ähm, vähendada miinimumini ja seetõttu teine punkt, optimeeritud äh, kontrolliahel on komisjoni jaoks oluline ja see läheb selles suunas, et meil oleks üksainus kontroll vajalik ja kui me näeme, kuidas demokraatlikus ülesehitustöös ja subsidiaarses ähm, struktuuris meie administratsioon ähm, Euroopas ähm, äh, on erinevad tasandid, riiklik, kohalik, piirkondlik kaasatud erinevatesse programmidesse, samuti siia on kaasatud ähm, erasektor, teadussektorid ja siis on mõte sellele, et seal, kus meil on usaldusväärsed kontrolörid, et äh, et äh, siis keskmes oleks üks kontroll ja see siis vähendaks kõikide teiste äh, Ehm, poliitiliste ehm, otsustajate ehm, töökoormust, aga see tähendab, et see kontroll peab olema usaldusväärne, et oleksid ühesugused reeglid, mis oleksid ka kõikidele juba ette läbipaistvad ning nende eeltingimuste lähtudes oleme siis valmis oma kontrolliahelat ja selle kvaliteeti Äh, suurendama selleks, et äh, kulusid optimeerida ja selles suunas me soovime ka edasi liikuda. ja komisjon jälgib ka väga äh, tähelepanelikult, milline on see veamäär kulude tasumisel nimelt, kui me teame, et meie struktuurid, ühtekuuluvusfondid, paljud programmid on tegelikult mitmeaastased, et äh, siin ei finantseerita mitte ainult üks äh, aasta ühte projekti, vaid äh, projekti planeerimine, projekti arendamine ja rahastamine hõlmavad ikkagi mitut aastat, siis see, sellele lisandub veel ähm, iga-aastane audit ja seetõttu on olulisem just ähm, ka kontroll peale projekti lõppu. ja seetõttu on komisjoni jaoks olnud äärmiselt oluline just äh, eelarveriskidega arvestada, mitte ähm, mõõta neid mitte ainult iga-aastaselt, vaid vaadata just äh, mitmeaastast tsüklit. ja siin äh, tuleb siis arvestada ka sellega, et vahepeal võib olla vajadus ka korrektuurmeetmete, meetmete järele ja mis puudutab kaasfinantseerimist, siis äh, siin võib äh, äärmisel juhul äh, vigu vaid sanktsioneerida, aga igal juhul ja seetõttu, mis puudutab veamäära hindamist projekti keskel, siis see on äärmiselt ja selle eelnetav hindamine on äärmiselt oluline nii meie kui ka maksumaksjate jaoks. ning siinkohal me oleme juba väga suuri edusamme saavutanud ja mis puudutab neid lõplikke ja mittevälditavaid ähm, riskisummasid, mis on null koma kaheksa protsenti kuni null koma kolm protsenti äh, kogu kuludest aastast kaks tuhat viisteist, näitab, et ähm, me oleme jäänud veamäära sisse kolm koma kaheksa kuni äh, neli koma kolm ja ja see näitab, et veamäär on tõesti vähenenud. ja me peame veel tegelema ka finantskorrektiivmeetmetega selleks, et seda veamäära veelgi optimeerida. ja edasi, lihtsustamise teema. kui me arutame asju oma partneritega, kes äh, vastutavad äh, finantsprogrammidest koha peal, viivad läbi äh, projekte ja ja peavad siis ka vahendeid haldama, sest tihtipeale on tegu väga keeruliste mm, eeskirjadega. ja erinevad eeskirjad, reeglid, tingimused on vajalikud, sellepärast vastasel juhul ei oleks võimalik kõike seda kontrollida. ning ilma eeskirjadeta tekib oht, et hakatakse kergekäeliselt äh, rahasid äh, kulutama või isegi raiskama. aga sellegipoolest äh, on vaja halduskulusid optimeerida ja seda ka edaspidi ning selles osas on komisjon teinud ka ettepaneku, mis puudutab siis finantsmäärust. ja sellega me soovime ka täita ootusi, et ka vahe läbivaatamisega ja, ja vahearuandega me saame siis ka äh, finantsmäärust äh, kohandada ja kaasajastada. nagu öeldud, see ei ole mingi imeravim, nii et me ei tohiks siin liiga palju sellest äh, muudatusest oodata, aga meil on tegu väga keerulise mm, Euroopa Liidu struktuuriga, kus on erinevad tasandid ja seetõttu äh, on siin ka eeskirjad palju äh, keerulisemad kui näiteks mingil kohaliku tasandi äh, organisatsioonil, kus on kolm noorsoorganisatsiooni hallata. nii et äh, eeskirjad on vajalikud ja sellegipoolest ma siis kutsun teid üles ka järgnevatel nädalatel vaatama, et kas meie ettepanek ja meie eesmärgid, mis on seotud lihtsustamisega, ilma et me eelarve kontrolli käest annaksime ilma, et me vähendaksime oma partnerite ja liikmesriikide ootusi, et kas me saame selle ettepanekuga neid ootusi täita. ja me kuulsime teilt, et seoses ähm, ajasurvega on keeruline seda ettepanekut kiiresti läbi vaadata, et aga meie oleme oma ettepaneku teinud äh, ja ja eks me siis järgmistel nädalatel näeme, kuivõrd nõukogu ja teie sellega nõus, nõus olete, aga igal juhul oluline on, et eh, finantsmäärust eh, kaasajastataks juba selle eh, MFF-i raames. ja siis viimane, viies punkt, tulemustele orienteeritud eelarve ja siin ma olen nõus äh, esimehega, et siin me oleme alles protsessi alguses. me peame kindlaks määrama selle, mida tähendab tulemus, mida tähendab äh, see eesmärgipõhine eelarve. see tähendab, et äh, me peame eelarve arutelude juba algfaasis eesmärgid seadma, mitte ainult need programmivahendid, mitte ainult numbrites kokku leppima, mitte ainult finantsvahendeid mm, eraldama, vaid me peame juba kohe alguses soovitud eesmärgid seadma, alles siis me saame eh, me hilisemates faasides ja eelarve kinnitamisel vaadata, kas me oleme eesmärgid saavutanud eh, ja, ja kas eh, vahendeid on kasutatud eesmärgipäraselt. nii et peatselt me paneme arutelule ka erinevad, erinevate programmide eesmärgid ja, ja siis me soovime üheskoos neid poliitilisi strateegiaid äh, välja töötada. rõõmustav on see, et Marju Monti ja tema kõrgetasemel töörühma äh, aruanne lisandväärtuse kohta mitte ainult äh, tulude ja omavahendite osas, vaid ka Ähm, komisjoni kulusid on suurel määral ähm, hinnanud ja vaadanud ka, milline on siin Euroopa Liidu poolne lisandväärtus. ja meie jaoks ongi siin oluline just ähm, tulemuspõhine eelarve ja see aru, selles aruandes toodi välja väga positiivsed tulemused. ja äh, viimane punkt, teie jaoks, liikmesriikide, meie kodanike jaoks on oluline äh, läbipaistvus ja, ja aruandluskohustus kuna äh, tegu on iga-aastaste aruannetega, millele on juurdepääs üldsusele, samuti et äh, avaldatakse ähm, paljud töödokumendid ka komisjoni poolt, siis me loodame, et sellega me saavutame ka oma läbipaistvuse eesmärki. suur tänu ja hea meelega mm, ootan teie küsimusi. Mm, mm, nii et me oleme saanud kirjalikul teel juba väga palju äh, küsimusi teie poolt ja oleme neile ka viimastel päevadel vastanud. suur tänu ja me sooviksime teid ka tänada edastatud küsimustele vastamise eest ja oleme selle eest väga tänulikud, sellepärast et me leiame, et see info on väga oluline selleks, et me üldse saaksime oma tööd teha. ja nüüd järgmisena saab sõna meie raportöör härra Zeller, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu härra Lazarus Lazarul ja Kevin Cariffile, meie Euroopa Kontrollikoja liikmetele ja äh, suur tänu siis ka selle aastaaruande eest ning äh, suur tänu ka härra volinik Oettingeriga, et Oettingerile, et olete siia tulnud ja meile selgitusi andnud ja ootan huviga meie tulevast koostööd. Äh, kaks tuhat viisteist oli eriline aasta sellepärast et see oli esimene täiseelarve aasta komisjonile, uuele komisjonile ühelt poolt ja teisalt juba äh, on tegu äh, teise aastaga uues äh, rahastusprogrammi perioodis, samas me nägime, et tuli ka kuni aastani kaks tuhat kolmteist projektide täitmata kulukohustustega veel tegeleda. nii et see on, see mõjutas nii Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärke, samuti ka uue komisjoni eesmärke. ja, ja siinkohal tuli siis ka eelmise äh, rahastusperioodiga äh, tegeleda, mis tegelikult ju küll lõppes äh, formaalselt kaks tuhat kolmteist sellele järgnesid teised väljakutsed, niisiis äh, rändekriis, pagulased, äh, pagulaste äh, voog Euroopa Liidu poole, Venemaa kriis ja muud sarnased arengud tõid endaga kaasa selle, et me pidime omapoolse vastuse andma ning oluliseks instrumendiks siinkohal on loomulikult eelarve, mida tuleb kasutada, mida tuli kasutada paindlikult Ehm, programmiperioodidest ma juba rääkisin, kümme aastat Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ja, ja seitse aastat MFF-i ning viis aastat ehm, parlamendi ja komisjoni ehm, ametiperioodi. nii et, et see võib kiiresti tekitada väga segase üldpildi ja, ja me peaksime võib-olla kaaluma seda, kuidas me paremini saaksime neid erinevaid temaatikaid kooskõlastada. ja peale selle me eh, näeme, et toimub selline varieelarvete eh, inflatsioon, toimub ka selline eh, kaudne juhtimine ja meile sunnitakse peale finantsinstrument, et et kui ma vaatan Kontrollikoja ülevaadet, siis eelkõige just majandus-sotsiaalkoostöö osas on see väga erinev just selles osas, mis puudutab äh, väljamaksekvoote. nii et siin on riike, kus on väljamakse äh, pea sada protsenti, need on eelkõige just ähm, Põhja-Euroopas, need riigid ja samas äh, lõunapiirkonna riikides on see väljamaksekvoot vähem kui kolmkümmend protsenti osaliselt nii et siin ma arvan, et me peaksime ka kaaluma seda, mm, kas need finantsinstrumendid on õiged valikud olnud. erinevate instrumentide poliitikate koordineerimine seetõttu muutub keerulisemaks ja samuti poliitiline aruandlus ja ka eelarve aruandlus ei muutu see lihtsamaks. siin on väga palju häid ettepanekuid vahearuande kohta Kontrollikojalt esitatud ja ma arvan, et me peaksime siis ka eh, MFF-i puhul nendega arvestama edaspidi ja yeah mis puudutab äh, minu raportit ja äh, kaks tuhat viisteist aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist, siis äh, siinkohal ma kindlasti soovitaksin ka vastavat konverentsi, kus käsitletakse ka eelarve, tulemustepõhist eelarvet ja võib-olla me peaksime siin sellise veereva eelarve menetluseni jõudma, mis keskpikas perspektiivis Äh, planeerimist äh, paindlikumaks muudab ja eelarve juhtimist äh, suunab just tulemuspõhiselt ja mitte niivõrd ei lähtu pikast programmeerimiskavast ja siinkohal me peaksime ikkagi lähtuma mitte niivõrd erinevatest finantsprogrammide pikkusest, vaid eelkõige just poliitilisest vajadusest, aga sellest juba rääkisite ka, härra volinik Oettinger. peale selle me sooviksime ka seda, et enne, kui toetatakse ähm, Euroopa Liidu vahenditest äh, programme äh, liikmesriike ja ka komisjoni kutsutakse üles vaatama ka, milline on nende meetmete vajalikkus ja et kas ja tuleks siis ka ähm, eelnevalt juba erinevaid tingimusi, nõudmisi selgitada ja nendest äh, lähtuda ja nüüd mis pidutab ähm, RKT-d ja selle arvutamist erinevates liikmesriikides, siis ähm, eelarve kontrolli komisjon on äh, siinkohal juba peaaegu kaks aastat küsinud, äh, kas selle kohta on mingisuguseid edusamme saavutatud nii et meil tekiks ka siin parem võrreldavus arengukoostöö. see on ka viimaste aastate arengute käigus rohkem fookusesse tulnud kui varem ja minu meelest on see vägagi positiivne. see on positiivne, et ka siin hakatakse nüüd kaaluma, kas me seni oleme kõike õigesti teinud ja mida saaks paremini teha. ja täna ennelõunal meil toimus äh, ka arutelu ähm, Aafrika rahutagamisrahastu äh, haldamise üle ja siin oli ka mm, pea, TEFCO peadirektoraat esindatud ja me taotlesime, et peadirektoraat mm, ka tegeleks selle rahastu probleemidega ja nüüd me saime teada, et välisauditor on tegelikult juba aastaid puudujääke tuvastanud selle rahastu puhul ja mida komisjon kavatseb teha selleks, et olukorda parandada ja kuidas äh, siis ka tagada, et suurim läbipaistvus iga-aastastes tegevusaruannetes oleks äh, tagatud, et ei toimuks enam mingisuguseid äh, salatehinguid kuskil suletud äh, uste taga, sellepärast et siin on tegu ikkagi avalike rahadega, avaliku sektori rahadega ja seetõttu on suurem läbipaistvus vajalik. nüüd ähm, siin räägiti ka uuest investeerimisfondist äh, Aafrika jaoks, selle kohta võeti vastu ka otsus septembrikuus, äh, nii et kuni kaks tuhat kakskümmend peab siis viiskümmend miljardit minema sellesse fondi ja need vahendid tulevad üldisest eelarvest ja ka üheteistkümnendast EDF-ist, äh, Euroopa Arengufondist ja ma sooviksin teada, kust need vahendid pärit äh, on või kust nad peaksid tulema, eriti kui me arvestame ka selle uue investeerimisfondiga, mis nüüd rajati, sellepärast et nagu detsembrikuus vastav volinik äh, ütles, et suurem osa äh, rahadest peaks äh, tulema reservidest, EDF-i reservidest nimelt, ja see natukene hämmeldas, hämmastas mind, mis ta vastas, sellepärast et seni meile alati öeldi, et tegu on pikaajaliste projektidega, et seal ei ole mingisuguseid reserve, et seal on kõik vahendid juba enne kindlaks määratud ja ja neid ka hästi hallatakse, aga nüüd hakatakse looma justkui uusi usaldusfonde ja veel ka üks personaliküsimus. komisjonis oli üks enesetapujuhtum, mis väga palju tähelepanu sai. kas siin on mingisuguseid uusi eh, leide? ja millest eh, see lähtus, kas tegu oli töötingimustega, töökeskkonnaga ja kui tegu oli töökeskkonnaga, siis kuidas eh, sellele reageeriti. ja veel üks punkt, mida meil pidevalt mainitakse, see käitumisjuhend juba aastaid on eelarve kontrolli komisjon eh, nõudnud nende reeglite läbivaatamist ja viimasel aastal me kutsusime üles komisjoni, et eh, te ka selgitaksite, mis on huvide konflikt voliniku puhul, kes on ametist lahkunud ja, ja asub uutesse ülesannetesse ja äh, samuti, kas oleks siis vajalik äh, äh, mingid kriteeriumid paika panna selles osas, millisele ametikohale voliniku kohalt lahkutakse ja siis vahepealne nii-öelda ähm, periood kahe ametikoha vahel oleks kolm aastat. nii et see on seotud ka sellega, et endine volinik läks ähm, tööle pangandusorganisatsiooni ja Äh, kui teie eelkäija läks uuele kohale, siis ka eetikakomisjoniga nõu ei peetud, mispärast seda ei tehtud ja ja samuti me sooviksime teada, miks me peaksime me maksma äh, Maailmapangale halduskulude eest, et kas seda tõesti kasutatakse siis äh, Äh, äh, programmide rahastamiseks, et äh, miks meie peaksime hüvitama Maailmapanga tegevusi, mida tegelikult peaks Maailmapank oma vahenditest rahastama, see on meile tekitanud probleeme. ja mis puudutab nüüd üldiseid usaldusväärsusavaldusi, me oleme neid nõudnud komisjonilt juba aastaid, et need avaldused hõlmaksid äh, kõiki kulutusi, mis teie poolt on, see puudutab siis ka eeldatavaid äh, finantskorrektuure ja härra volinik, mida teie arvate sellest nõudest? Olafi peadirektor ja äh, konfli-, huvide konflikt äh, Belgia ametkonnad on siin tegelenud ähm, endise eh, eh, voliniku eh, tallitööga ja me teame, et et siin on taotletud Olavi peadirektori puutumatuse kõrvaldamist ja mida teie sellest arvate, et Olavi peadirektor oma ametitest, ametiülesannetest vabastatakse või peaks vabastatama? ja nüüd Euroopa Prokuratuur kuidas toimub ähm, ülesannete jagamine Euroopa prokuratuuri ja Olafi vahel, mis sellest edasi saab. meil on ka äh, üks küsimus äh, põllumajanduspoliitika äh, ja võtmeindikaatorite kohta, sellepärast et meil on siin probleeme, sellepärast et ei suudeta öelda, kui palju on täpselt põllumajandustootjaid ega kui palju äh, kui suure nende sissetulek ja nii edasi, et eh, mida ta on komisjon eh, tegemas selleks, eh, et täpsemaid andmeid saada siinkohal. ja volinik Moeras kuulamisel eelmisel nädalal me kuulsime, et nüüd seitsmes raamprogramm suletakse seitsmeaastase hilinemisega, kas te teete ettepaneku ka N pluss üks või N pluss kolm reegli käivitamiseks ja EFSI on endiselt oluline teema ja siinkohal meil on käinud ka arutelu, kas äh, selle fondi tegevust pikendatakse. Ähm, see rajati selleks, et pikaajalisi ähm, äh, taristuprojekte suure, suure riskitasemega taristuid ähm, rahastada aga nüüd suudetakse EFSit ja ESIFit omavahel kombineerida, aga praegu ausalt öelda mul ei ole piisavalt fantaasiat ettekujutamas, kuidas seda kombineerida, sellepärast et need on ikkagi kaks väga erinevat instrumenti. ja seetõttu sooviksin teada, kas komisjon kavatseb EFSi ähm, äh, kõrval, kui seda pikendatakse, seda äh, tege-, selle fondi tegevust pikendatakse, et ähm, kuigi ma ei kujuta ette, et meie kolleegid, transpordikomisjoni kolleegid oleksid väga vaimustatud sellest, kui siis jällegi kasutatakse selle rahastamise pikendamiseks ähm, Euroopa ühendamise rahastut või siis ka teisi rahastuid. ja ja kas äh, klassikalised struktuurifondid asendatakse siis selliste mm, fondidega nagu EFSI? et ehm, oluline Euroopa Liidu jaoks on ikkagi ühtekuuluvusfond, eh, sellepärast et see on oluline ka Euroopa Liidu ehm, ühtekuuluvuse jaoks, aga seda me võime muidugi veel arutada ja lõpetuseks veel suur tänu eh, ka selle eest, et meie kuuekümne neljale küsimusele väga põhjalikult eh, vastasite, aga nüüd mul oleks veel üks jätkuküsimus küsimuse kolmkümmend kolm kohta see käsitleb äh, Politico ajakirja. ja siin on äh, kulud viiskümmend seitse tuhat eurot, kas need on äh, mingid tellimus, kas see on seotud tellimusega või soovitakse sellega ka kuidagi toimetust, toimetusest midagi sisse osta, mingeid artikleid? aitäh! siin on tõesti väga palju küsimusi, härra volinik, palun. proua esimees, härrad Seller, daamid ja härrad, kõigepealt jagan teie üldist hinnangut, mille kohaselt meil on vaja senisest enam paindlikkust selleks, et uusi ja suurenevaid Euroopa tasandi ülesandeid edukalt täita Te rääkisite rändest, põgenikevoogudest, arenguabifondist. see kuulub ka siia juurde ning ma olen kindel, et me näeme, et järgnevatel aastatel need äh, ülesanded ei kao Euroopa Liidu eelarvest, vaid äh, muutuvad veelgi prominentsemaks. miks nii? no jättes kõrvale tänase heakskiidu andmise menetluse, on parlamendis mure, et me raha, mille me välja on piirivalveks, arenguabiks, pagulaste toetuseks, rändetoetuseks, eh, tuleb eh, tõukefondidest sisuliselt, võetakse sealt ära. ning just see, just see niisugune eristus või jaotus on minu meelest vale tõukefondid on endiselt olulised. taristu, elukvaliteet, konkurentsivõime Euroopa regioonide vahel, äh, erinevuste vähendamine on olulised asjad. kui me hakkame raha andma kolmandatele riikidele, naaberpiirkondadele, võttes selle meie taristurahadest, siis ei oleks see õiglane see aga tähendab, et järgmises äh, finantsraamistikus seoses küsimusega, kas pikaajaline eelarve struktuur saab äh, hakkama äh, nende uute väljakutsetega, sisseränne ja nii edasi, nii edasi, ning kas liikmesriigid suudavad tagada, et maksumaksja raha Euroopa tasandil kasutatakse tõhusamalt, sellest küsimusest me mööda ei saa. Te rääkisite varieelarvetest. viimastel kahel-kolmel aastal on olnud põhjuseid ning mõnele nendest eelarvetest on siin ka viidatud, kolleeg Artüi eelarvekomisjonist on ka väga kriitilised eh, selle küsimuse üles, üles võtnud. et kui palju meil on neid eh, kvaasi- ja varieelarveid. et tõesti, meil oli, oli vaja neid uusi rahastuid, aga järgnevatel aastatel ning kindlasti järgnevas finantsraamistikus üritan ma teha kõik, et neid lisaeelarveid oleks vähem. et mitte lasta neid juurde tekitada vaid üritada rahad, mis on praegu väljaspool eelarvet, tuua tagasi Euroopa Liidu eelarvesse. Eh, siin mainiti usaldusfonde. loomulikult oleks ka mul hea meel, kui ühenduse meetodist lähtuvalt raha tuleks Euroopa eelarvesse ning ning äh, meie saaksime ühiselt ja vastutustundlikult ning täie läbipaistvusega seda jagada. ning äh, usaldusfondid saa, usaldusfondid samas aga saavad täita oma poliitilisi eesmärke ning äh, on teatud mõttes vajalikud. mul oleks loomulikult hea meel, kui Euroopa Investeerimispanga peamine aktsionär oleks Euroopa Liit, paraku see nii ei ole. seni on meil Euroopa Investeerimispank, mille osanikud on liikmesriigid. ja samas ajab see pank poliitikat, mis, mis tundub andvat mõistmast, et ta ei ole üldse Euroopa Investeerimispank. finantsvood igal juhul peaksid olema suunatud pigem eelarvesse, mitte eelarvest välja. edasi mainisite tõukefonde. siin on tõesti probleem selles, et mitme aastase äh, finantsraamistiku raames alguses projektide realiseerimine tõukefondist on aeglane ning kiireneb lõpuks. näiteks kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist oli suur väljakutse äh, veel tagantjärgi finantseerida neid projekte, mis tegelikult kuulusid veel eelmisesse finantsraamistikku ning me üritame kindlasti teha omalt poolt kõik, et et vähemalt nii suures ulatuses see asi ei korduks järgmises finantsraamistikus. teine probleem, mitte kõik liikmesriigid ja haldusstruktuurid kõigis liikmesriikides ja piirkondades ei suuda äh, vahendeid kasutusse võtta ja projekte realiseerida äh, sama kiirusega või hea kiirusega. ning meie ei saa siin Euroopa tasandil vastutada liikmesriikide poliitika ja piirkondade poliitika eest, nende sammude eest. me saame omalt poolt ainult tagada neile mõistliku toe selleks, et neil oleks võimalik võimalikult suures mahus ja võimalikult vara neile ette nähtud vahendeid eh, abikõlblike projektide jaoks kasutusele võtta no võib-olla saaksime ka lihtsustada kriteeriume teatud osas selleks, et, et halduskoormus oleks väiksem ning äh, võimalus neid rahasid kasutada just väiksematele regioonidele ja väiksema haldussuutlikkusega regioonidele oleks paran-, parem. näiteks Kreeka puhul vähendasime kümme protsenti neid summasid et mitte aktsepteerida põhjendusi, mida Kreeka esitas. seoses GNI-ga ehk rahvusliku kogutuluga ning küsimusega sellest, kas selle arvutamise metoodika on läbipaistev ja ei kutsu esile kahtlusi, on Euroopa Kontrollikoda öelnud ja jõudnud samasugusele seisukohale nagu meie et arvutusmetoodika rahvusliku kogutulu osas liikmesriikide panuse alusena Euroopa eelarvesse on küll keeruline, ent eriteadmiste olemasolul arusaadav ning tagab piisava, piisavalt äh, ühtlustatud lähenemise samas oleks loomulikult abi sellest kui, kui umbes seitsmekümne protsendi jagu siis äh, tulusid, mis tulevad GNI alusel, et äh, selle kohta on koostatud Monti raport. ning äh, ma kinnitan teile, et kõige selle keerulisuse juures seda metoodikat peame me siiski piisavalt äh, õigeks ning piisavalt arusaadavaks. olen tänulik kollekt selle, et seoses iga-aastase veamääraga käsitlesite te, puudutasite ka finantskorrektiive ning äh, iga-aastast lõpparvut-, arvestust ning kaduma läinud vahendeid. ning ning olete valmis andma oma panuse, et äh, seda protsessi oleks võimalik tõhustada. Olafi osas on meie vastutus ainult osaline Olav on oma uurimisülesannete täitmisel sõltumatu. Olavi personali ning äh, haldusküsimuste eest vastutan mina, aga sisulist tööd ja prioriteete juhib Olav ise Äh, arvestades viimaste aastate uurimisi, mida ma arvustama ei hakka, kinnitan teile, et ma teen omalt poolt kõik, et uue peadirektori valimine, mis toimub järgmise aasta kevadel ning mille esimesed sammud asutakse käesoleva aasta teises kvartalis ning äh, siis äh, koostatakse kandidaatide nimekiri, et ma konsulteerin selle protsessi vältel teiega, et äh, uuel valitud peadirektoril oleks võimalikult suur autoriteet ka parlamendis ning komisjonis. edasi küsisite, kas EFSI või Äh, kas EFSI võiks tõukefondidesse tuua, tõukefondide osaks muuta? minu meelest ei oleks see õige. sest garantiid on väga tõhus äh, vahend. garantiidega ei saa siiski kõike saavutada. paljud projektid vajavad äh, rahastamist, vajavad sisuliselt reaalset raha. mõned vajavad kolmkümmend protsenti, mõned kakskümmend, mõned kaheksakümmend aga taristu, mis on avalikes huvides, ah, seda on võimalik realiseerida läbi, ainult läbi kaasrahastamise. Äh, rääkigem kas äh, lairibavõrgust või mis iganes muudest taolistest projektidest, siin ei jätku garantiidest. sest, äh, sest siin on näiteks, kui me räägime fiiberoptikast, valguskaabli vedamisest, siis siin on vaja reaalne tööd teha ning äh, ainult garantiidega seda teha ei saa, meil on vaja kolmkümmend protsenti või viiskümmend protsenti toetust nendele projektidele selleks, et et rakenduskulud oleks võimalik kanda ka olukordades, kus see taristu ennast vahetult või piisava kiirusega ära ei tasu hõredalt asustatud piirkondades. nii et taristu maapiirkondades keskkonnaprojektid, maaeluprojektid põllumajandusega seotud projektid, siin jätkab, jätkavad tõukefondid väga olulises rollis. et EFSi abil saab neid täiendada, aga mitte asendada. EFSit pikendatakse, komisjon on seda öelnud. nii et, ja meie president rääkis sellest Strasbourgis. me oleme valmis EFSiga jätkama kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend. ning vajadusel teha ettevalmistused ka järgmisele komisjonile EFSI-ga jätkamiseks, et äh, oleks võimalik sama teed edasi minna ning, ning oleks võimalik kaheteistkümnelt äh, viiesajale äh, või ka üle, rohkem kui kuuesajale miljardile seda mahtu tõsta nii et eh, kindlasti kaks tuhat kaheksateist ja edasi jätkub see, aga loodan, et eh, EFSI jätkub ka kaks tuhat kakskümmend ja edasi perioodil. Horisont kaks tuhat kakskümmend, see programm on edukas. Euroopa teadusuuringud peaksid eh, veelgi kõrgema profiiliga kajastuma Euroopa eelarves, nagu kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist raamistikus ning eh, ning eh, nüüd on neid rahasid suurendatud ja minu hinnangul peaks neid veel suurendada. nii et kas seda tehakse N pluss kaks, N pluss kolm või mingis muus vormis, näeme me hiljemalt aasta pärast, kui näeme, kui kiiresti need projektid arenevad, igal juhul kolleeg Moedas eh, peaks minu hinnangul suutma rakendada kogu raha, mis on Horisont kakskümmend kakskümmend raames eraldatud. EPPO, Euroopa Prokuratuur. läbirääkimised jätkuvad. ja me loodame, et nõukogu on lõpuks ikkagi valmis Euroopa prokuratuuri looma, sest see on liikmesriikide huvides. sest karistusõiguslikud rikkumised Euroopa rahadega seoses. Nende vastu on võidelda eelkõige lihtsam Euroopa tasandil läbi Euroopa prokuratuuri. me ei taha sellega hakata siseriiklikke süsteeme asendama, me soovime neid maksumaksja jaoks mõistlikul viisil laiendada et läbirääkimised kestavad, praegu räägitakse käibemaksupettustest, räägitakse sellest, kas kõik liikmesriigid hakkavad osalema või mitte, mis me siis teeme, kui mõni liikmesriik ei taha osaleda, mis me nendega ette võtame. aga minu huvides on kindlasti, et läbirääkimised lõpevad EPO loomisega. ja et Olafit ei nõrgendata, Olaf jääb endiselt oluliseks ning ülesannete ring, mis Olafil on, ei vähene. seetõttu on oluline ka seetõttu üritan mina vähendada Olavi personali üleviimist Euroopa prokuratuurile või vähemalt mingite koos, koosseisukohtade üleviimist. Te mainisite enesetapu katset ja ei nimetanud üksikasju, aga ma võin teile kinnitada, et komisjon on viimastel aastatel teinud väga palju, et töötajate motivatsiooni ja rahulolu parandada ning varakult suuta tuvastada, kellel on burnout sündroom, kes on üle pingutanud ning üritame saavutada seda, et kolleegid, ülemused seda märkaksid ja ei laseks inimestel langeda masendusse, võib-olla astuda samme, mis on pöördumatud. sest iga niisugune juhtum on, on loomulikult lubamatu. aga paraku on inimesi nii palju komisjonis, et need riskid on ikkagi üleval ja loomulikult on inimeste enda ülesanne oma elu erinevad tahud tasakaalus hoida. ent meie omalt poolt üritame teha kõik selleks, et komisjon oleks endiselt atraktiivne tööandja. Aafrika rahastu. üldised investeeringud meie naabermandrile. selge on see, et, et edu saavutamiseks on meil vaja lisaraha me saame eh, mingit aega reserve kasutada, saame paindlikult raha ümber paigutada. teatud aja vältel on see võimalik, aga kui liikmesriigid meil Euroopa Liiduna panevad suuremad ülesanded, näiteks Liibüas, Eritreas, Palestiinas, Malis, Egiptuses saavutada reaalseid muudatusi, siis on see võimalik ainult täiendavaid vahendeid kasutades, et oleks võimalik projekte rohkem rakendada. ning minu eelkäija, kolleeg Georgieva, mis teda puudutab, siis kõigepealt usun, et, et see on Euroopa Liidu huvides, et nii kogenud ning Euroopa-meelne inimene saab niisugusele olulisele kohale sest äh, reeglina Euroopa mõju Maailmapangas, IMF-is äh, ja teistes liiga suur ei ole. et äh, aast-, arvestades, et aastal kaks tuhat kolmkümmend on maailmas kaheksa koma kolm miljardit inimest ning viis protsenti Euroopa Liidu nii et ning me kaotame veel Brexiti tulemusena Euroopa Liidust palju raha, siis Äh, palju rahvast siis äh, on väga tore, et, et kolleeg äh, sinna tööle siirdus, kuhu ta siirdus, sellepärast et niimoodi suureneb Euroopa mõju ning nähakse ka Euroopa töökultuuri. ma võin teile kinnitada, et läbirääkimised, mis töötasandil on aset leidnud Maailmapanga ja Euroopa Liidu vahel halduskulude osas, et neid ei mõjutanud proua Georgiev üleminek ning äh, ning äh, mingit mõju siin kindlasti neile ei ole. Mm, proua esimees, te puudutasite poliitiku küsimust. kindlasti ei ole asi, asi nii, et me soovime kuidagi nende, selle toimetuse sõltumatust mõjutada see summa, mis maksti, võimaldab komisjoni teenistustel juurdepääsu poliitikale ning võimaldab äh, selle sisu alla laadida. aitäh! aitäh, mul on viis sõnasoovet. järgmisena saab sõna härra Liberatske, palun tehke lühidalt suur tänu, härra proua, proua esimees. tegelikult ma sooviksin natukene ebatavaliselt äh, alustada. mina sooviksin kõigepealt äh, tunnustada härra Oettingeri ja tunnustada ka Euroopa Kontrollikoja liikmeid ja sooviksin tänada neid äh, edastatud vastuste eest. nüüd mõningad märkused ja küsimused. härra Zeller teeb oma tööd äh, väga hästi. ja mis mulle väga meeldib, on äh, see, milline on teie ettekujutus kontrollisüsteemi optimeerimisest, aga kontrollisüsteem peab olema üles äh, ehitatud selliselt, et jäta, et leviks mulje, et, et võimalus kontrolliks on väga suur samuti me peame teadma, millised on kontrolli tagajärjed, nii positiivsed kui negatiivsed tagajärjed. ning selleks, et ähm, seda saavutada ja nii ma saan ka teie kavatsustest aru, et äh, see, te ei soovi, et äh, ettevõtted hakkaksid igat eurot taga otsima, vaid et ikkagi otsitaks taga tõhusust ja härra volinik, härra, nii nagu ka härra Zeller ütles, aasta kaks tuhat viisteist oli teine aasta MFF-ist ja samuti raamatupidamise arvestuse äh, äh, aasta. Te rääkisite kaheksast äh, miljardist, mis võeti üle eelmisest MFF-ist ja poolest miljardist eurost, mis võeti nüüd, nüüdsest MFF-ist väljamakseteks ja yeah siin on tegu väga selge signaaliga, tegu on hilinenud maksetega. ja need on vägagi suures äh, mahus toimunud. kas see äh, tuleneb sellest, äh, et eelarveid liikmesriikides ei planeerita ähm, mitmeaastase perioodi lõikes? sellepärast, et järgnevad aastad, seitseteist, kaheksateist, üheksateist planeeritakse meil üheskoos ja seetõttu ka vahendeid koondatakse, see ei ole väga õnnelik olukord. nii et kuidas me saaksime liikmesriike veenda, et äh, Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi vahendeid samuti äh, planeeritakse seitsmeaastaste perioodide kaupa, nii nagu ka MFF-i planeeritakse, see oleks võib-olla mõttekas ja nüüd, mis puudutab lihtsustamist, siis tõesti, me oleme seda sõna juba väga tihti kuulnud, aga võib-olla tuleks ka äh, tegudele üle minna ja vaadata, millised on faktid. ma ei ole alati rahul sellega, mida eesmärgina defineeritakse ja mis puudutab ka äh, järk-järgulist äh, lähenemist, nii et me peame ikkagi jõudma nüüd äh, järeldusteni, et ühel pool peavad olema tulud, teisel äh, pool kulud. nii et tulude poolel oma vastuses Te räägite TOR-ist, aga samas olete rääkinud vähe teistest vahenditest, ehk siis räägite siis traditsioonilistest omavahenditest ja traditsiooniliste omavahendite puhul olete selgituseks ähm, viidanud ka käibemaksupettustele. kas me võime viimaks ometi arvestada sellega, et me ka siin valdkonnas edusamme saavutame, sellepärast et see põhjustab väga palju probleeme ja see kahjustab ka Euroopa Liidu mainet? Ähm, halvasti ähm, Ehm, hallatud kulutused. kehvasti hallatud vahendid, ma võib-olla sellest ei saanud täpselt aru, aga nüüd, mis puudutab EFSit, siis härra Zeller ütles, et ehm, parlamendi transpordikomisjon kindlasti teeb omapoolseid kommentaare selle kohta, aga ma arvan, see ei ole mitte ainult transpordikomisjon, kes seda tegema hakkab, sellepärast et ühtekuuluvusliikmesriigid on, soovivad ka infot saada selle kohta, et kust need vahendid ühtekuuluvusfondi jaoks tulevad, kuus liikmesriiki kasutavad seitsekümmend protsenti ähm, EFSI vahenditest. ja kui vahendid Junckeri kavast äh, kasutatakse teisteks eesmärkideks, siis ähm, võib tekkida väga palju rahulolematust, väga palju probleeme ja mina ei sooviks, et sellest tekivad veel lisaprobleemid lisaks nendele, millega me praegu peame tegelema. ma hindan vägagi kõrgelt ähm, seda viisi, ähm, kuidas te Euroopa Liidu eelarvet ähm, käsitlete ja sooviksin ka teie poolt kommentaare. ja nüüd härra Flanagan, palun um,. Uh, <clears throat> volinik Oettinger, te mainisite seoses liikmesmaade panustega, et meil on äh, piisavalt õiglane küsimus. mul on väga raske leida süsteemi, mis oleks õiglane kõigi suhtes, ilmselge, ja mis puudutab piisavalt õiglast, mis, kes teab, mis see on. Te tõenäoliselt teate, et see süsteem kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jooksul ja Iirimaa panus kaks tuhat kuusteist seda ei saa kirjeldada piisavalt õiglase süsteemina. mina olen pärit Iirimaalt ja möödunud aastal kaks tuhat viisteist pidi meil olema kasv kakskümmend kuus protsenti SKT-st. võin teile kinnitada, et ma ähm, ma ei sõida Ferrari'ga, minu sõbrad ei sõida Ferrari'ga, me ei mm, me ei ole värvimas oma maju kullaga ja rahas suplemas tegelikult kahekümne kuue protsendine kasv SKT-st, mis minu seisukohast on viinud, me oleme ikka veel olukorras, kus lapsed äh, peavad äh, pissima äh, kokapudelisse ja enne kui nad majja lähevad, sellepärast et prügi ikkagi veel viiakse ära Äh, see on kindlasti osa sellest, mida riik peaks panustama, sest SK, SKT põhjal peaksime me püherdama lahas, kui te aga vaatate asja reaalsust, siis reaalselt siis inimesed on täielikus põrgus, see SKT. nagu ema ütleb, et ema, minu ema ütles, et SKT-d ei saa süüa. me peame, me peame saama kakssada äh, kaheksakümmend miljonit rohkem veel tänavu aasta. Te mainisite ka seda mõtet et et äh, on olemas viimased ressursid või kogu ressursid viimasena. üks asi, mis ei ole välja arvutatav, kui te vaatate liikmesmaid või regioone, nagu teie ütlete, on nende panused teistes valdkonnas, nagu näiteks Iirimaa õiguslikult omab kakskümmend protsenti äh, kalastuspiirkondadest, vaid, kuid püüab välja vaid neli protsenti kalu mõned inimesed arvutavad, et see peaks olema vähemalt kolm miljardit aastas, kolm miljardit, kui te vaatate lisaväärtust. ehk siis viis miljardit äh, möödunud aastal meie Iirimaal kaotame päris kõvasti. ja teie seisukohast piisavalt õiglane süsteem, kas te võiksite selgitada, kuidas see süsteem, mis praegu olemas on, kuidas see saab õiglane olla? Derek Vaughan, bitte. Derek Vaughan, palun uh,. aitäh, eesistuja. ma tänaksin ka kohust volinikku ja loomulikult meie raportööri nende sõnavõttude eest siin komisjonis oleme kulutanud hulgaliselt aega selleks, et äh, mõelda välja, kuidas vähendada vigu Euroopa Liidu eelarves. üks põhiasju, millest me alati räägime, on lihtsustamine ja seetõttu, nagu teiegi, volinik, ma tervitame kõrgetasemelise töörühma loomist, mis tegeleb lihtsustamisega. olen Regi ja eelarve kontrolli komisjonis ja ma tean, et ei ole seda tasakaalu võimalik alati lihtsalt saada et jõuda sinnamaani, mis me peaksime teha, teisest küljest taotlejad, äh, olla kindlad, et me kulutame raha tõhusalt ja tulemuslikult. selle tasakaalu saavutamine on alati keeruline. märkasin, et lihtsustamise kõrgetasemelise töörühma aruanne ja nende ettepanekud on lihtsustatud kulu äh, variandi kasutamine. Nende soovitustes nad ütlevad, et tuleks rohkem kasutada lihtsustatud kulu, simplified cost. Nad ütlevad ka, et ei tohi äh,, ei peaks äh, aru andma tekitatud kuludest ega ekspost aruannet äh, tehtud kuludest. aga kas teie arvates saavutab see õige tasakaalu selle vahel, et teha asjad võimalikult lihtsaks, teisest küljest hoolitseda selle ees, et raha kulutatakse mõistlikult. teine asi, mis ma tahtsin välja tuua, tuleneb jälle kõrgetasemelise töörühma soovitusest, see on soovitus ka komisjonilt Omnibus ettepaneku, paneku suhtes. ja siin soovitatakse struktuurifondide osa ülekandmist teatud instrumentide suhtes, teie ja raportöör puudutasite seda natukene varem. mul on sellega natukene muresid. ma kardan, et see loob äh, pretsedendi, et äh, rahad peale kahe tuhande kahekümnendal aastal hakatakse väga jõuliselt ümber mängima, te ütlesite, et regionaalfondi osad jäetakse samaks, kõike, nagu te ütlesite, kõike ei saa laenuga finantseerida, on projekte, mis vajavad grante me peame säilitama ühtsuspoliitika ja toetused peale kahe tuhande kahekümnendat aastat, te väidate selle poolt ka komisjonis. ma ei ole kindel, et kõik teie kolleegid soeta-, toetavad seda seisukohta, aga ma loodan, et teie väitlete selle poolt äh, komisjonis aga kui toimub see liikumine struktuurifondide ja finantsinstrumentide vahel, siis ma arvan, et on vaja mingisuguseid turvameetmeid. ma arvan, et see saab olla nii ainult siis, kui liikmesmaa seda taotleb. me peame olema äh, kindlad, et konsulteeritakse regioonidega, enne kui mingisugune ülekanne aset leiab ja me peame hoolitsema selle eest, et igasugused FC äh, rahad, mida finantseeritakse osaliselt struktuurifondidest, neid kasutatakse tegelikult liikmesmaades, äh, kes selle panuse tegi sest praegusel hetkel mingit FC fondide geograafilist jaotust ei toimugi. teine asi, mis mind muretsema paneb, on see, et on üsna keeruline kontrollida või auditeerida või vaadata, kas see raha, mis kulutatakse, kulutatakse korrektselt FC fondide puhul. kui me vaatame ülekantud äh, struktuurifonde FCS-e, kuidas me ta saame tagada, et raha kulutatakse korrektselt, kuidas me saame olla kindlad, et nende rahade üle toimub äh, korrektne kontroll. kolleeg Salafranca, kolleeg Salafranca, palun. Eh, suur tänu, proua esimees, härra volinik ma soovin teile uuel ametikohal palju edu, sellepärast et te tegelete nüüd äh, eelarvega ja ka personaliküsimustega, palju õnne teile uue ametikoha nimel. ja mis puudutab ähm, eelarve juhtimist, ähm, läbipaistvust ja ähm, ka korrektseid kulutusi ja teie äh, kavatsusi selles osas, siis ma tõesti tunnustan seda ja mul on väga hea meel ka te, teie äh, kolleegid on väga motiveeritud. sõltumatus, jätkusuutlikkus, äh, motivatsioon on kindlasti väga olulis-, olulised suunised, millest ka meie teenistused peavad lähtuma et teil on kogemusi selle valdkonnaga juba varem, et mis saab, milline on olukord soolise võrdõiguslikkusega, soolise tasakaaluga? ja millised on teie ennustused, hinnangud äh, võrreldes aasta kaks tuhat viisteist järgmisteks aastateks seoses soolise tasakaaluga? ja me teame, et eelmisel aastal äh, ka Äh, säästeti personali äh, kohtadelt viis protsenti ja nüüd ähm, Olafi kohta veel. ma võtan teatavaks selle info, ka ähm, uus äh, peadirektor peab loomulikult saama ka meie komisjoni toetuse, aga kuidas näete teie koostööd komisjoni ja Olafi vahel ja millist toetust ja milline mõju saab olema Olafi tööl ähm, teie tööle? Te vastasite väga pikale küsimustikule kirjalikult ja on umbes viiskümmend ähm, vabaühendust, kes on põhitoetuse saajad just arenguabi puhul. ja siin on tegu üle seitsmesaja neljakümne miljoni euroga, mida ähm, nendele organisatsioonidele suunatakse. ja kui suur on siin veamäär? just selle selle konkreetse eh, eelarverea puhul. kui suur on nende vabaühenduste puhul veamäär? esimees, ma panin ennast ka kõnelejate nimekirja, mul oleks kolm küsimust ja ma jätkan eh, sealt, eh, mida küsisid ka juba härra Zeller ja härra Voon, nimelt EFSI fond nii et me näeme, et siin üritatakse EFSit täielikult asjast välja jätta ja ma sooviksin kontrolli kohal teada, kas on õige, et äh, eriaruande puhul EFSile, EFSi kohta äh, te ei saanud juurdepääsu äh, dokumentidele EIB poolt? ja härra volinikule küsimus. Omnibus paketi puhul me üritasime reegleid selgemaks muuta, et kui meil on tegu grantiga, siis kaheksakümmend viis protsenti grante, viis protsenti finantsinstrumente, siis sellisel juhul äh, on olulisemad finantsinstrumentidele kohaldava, kohaldatavad reeglid, aga see ei saa ju olla mm, tõsiseltmõeldav menetlus. sest me näeme, et siin on vägagi suuri puudujääke just äh, kontrolli puhul ja samuti, mis puudutab ähm, kontrolli, parlamentaarset kontrolli, siis ähm, ma üritasin seda selgitada ka täna hommikul juba peasekretärile, aga oluline on ka see, et et töö ka meie jaoks lihtsamaks muutuks, aga vastupidi, meie jaoks muutub töö palju võimatumaks ja, ja seetõttu äh, siis see ka minu soov teile. nüüd äh, topeltkontrollid, äh, ka meie oleme üritanud toetada just ühe kontrolli suunda aga samas me näeme ka, milline on äh, siis liikmesriikide ametiasutuste kontrolli kvaliteet. ja, ja nüüd me üritame nende puudujääke kuidagi äh, meeldivamaks muutuda, kui rumalaks meid siis peetakse, sellepärast et me ei saa ju ühelt poolt äh, kritiseerida ja me näeme ka komisjoni statistilistest andmetest, et tegelikult me oleme väga kaugel sellest, kuhu me soovime jõuda, aga teisalt me peame siis aktsepteerima praegust olukorda ja samas on siis ka Omnibussi paketis sees sätted, mis ütlevad, et ei olegi vaja enam kontrollida, et on täielik kontrollikeeld selle ette nähtud nii et see on vägagi oluline probleem ja minu, ma sellisena küll seda asja ette ei kujutanud ja nüüd kolmas küsimus see puudutab siis äh, personali äh, eeskirju. eelmisel äh, aastal me arutasime vägagi tõsiselt seda küsimust, mis puudutab siis edutamist iga kahe aasta tagant ja ka samas mm, selline süsteem on loomulikult paljudes liikmesriikides äh, ka käsil, aga samas arvestades ähm, ametnike palkadega on siin nüüd äh, tagajärjed palju mõjusamad, see puudutas siis eelkõige AD kaksteist aastat. ja nüüd me näeme, et äh, seda edutamiskeeldu on ka kasutatud nimelt ähm, vanemametnike puhul on, vanemametnike puhul on meil nüüd näha, et meil on kakskümmend seitse protsenti vanem eksperte ja, ja assistentide puhul isegi rohkem, nii et me näeme, et tegelikult sellest personali eeskirjast sihilikult hiilitakse kõrvale ja ma sooviksin teada, milline on teie arvamus, nii et nüüd on sõna teil, palun, härra volinik. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, ab-. daamid ja härrad, parlamendiliikmed, austatud proua esimees Äh, küsimus kontrollide ulatusest ning ühekordsest kontrollist. Äh, üldpõhimõtteks peaks meil olema ikkagi usaldus ametiasutuste vastu, mitte umbusaldus. aga võib, vahepeal näeme, kuidas äh, sisuliselt inimeste peas pöördub see ümber. Euroopa Liidul ei ole oma äh, oma organeid igal pool liikmesriikides, me kasutame ja lähtume liikmesriikide haldusaparaadist, ministeeriumidest, ametitest, inspektsioonidest ning osaliselt ka kohaliku omavalitsuse ametnikest. me, me kasutame neid. nii et põhimõtteliselt sõltume me sellest ja lähtume sellest, et õigusnormide kon-, täitmise kontrollimisel või meetmete rakendamisel liikmesriigid meie õigusnorme jälgivad ning oma halduspraktikas rakendavad. vastasel juhul Euroopa Liit ei saaks toimida. ning sama kehtib ka aruandluse ning äh, arvestuse kontrolli ja rahakasutusele heakskiidu andmise kohta. kuna enamus programme on kaasrahastatavad, näiteks meie suured tõukefondide programmid, ning äh, reeglina kiidetakse rahased heaks ainult siis, kui kaasrahastamine kohalikul tasandil või piirkondlikul tasandil või riigieelarvest on heaks kiidetud ning seetõttu on meie partneritel koha peal oma huvi äh, korrektselt projekte rakendada, et oma investeeringuid ka kaitsta. igatahes tuleb äh, möönda, et kui me näeme või saame vihjeid rikkumiste kohta, saame avalduse näiteks, või kui me teame, et äh, on olnud palju probleeme äh, haldussüsteemides rikkumistega või pole olnud äh, tahtmist tõhusalt kontrolle läbi viia, siis peame me kontrollijaid kontrollima. nii et see tähendab, meil on nagu kaks kontrollitasandit. ning järgmisel aastal tuleb meil otsustada, kas me lähtume sellest, et, et on põhjust usaldada või siis äh, tuleb möönda, et äh, kontrolli tuleb läbi viia rohkem. aga selge on see, et äh, tuleb äh, vajadusel kontrollida, nii et siin peab olema tasakaal. et me ei tohiks sama asja kontrollida mitu korda, aga me ei tohiks olla ka liiga naiivsed ning äh, seda tasakaalu otsides üritab komisjon tagada võimalikult suure kontrollide tõhususe, et kontrollitaks seal, kus on põhjust kontrollida. mis oli probleem nüüd siis praeguse finantsraamistikuga? see võeti vastu äh, enne jõule ning äh, ning komisjonil oli vaja võtta vastu rakendusaktid. see tähendab, et kaks tuhat neliteist sisuliselt oleks pidanud see programm algama, aga kuna rakendusaktid tulid hiljem, siis võttis see kõik rohkem aega ning kõik protsessi osalised peaksid sellest õppetunde ammutama. ning mina ei ole nõus sellega, et komisjon kaks tuhat seitseteist lõpuks peaks hakkama esitama juba uue finantsraamistiku kava, mis algab kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat üksteist. et seda kolmeaastast ajapuhvrit minu meelest ei ole põhjust sellest lähtuda. aga tegemist on otsusega, mille, mis on kirjas Euroopa eelarve õiguses ning mille on heaks kiitnud parlament kas me praegu teame piisavalt Brexiti tagajärgede kohta või äh, sisserände kohta aastal kaks tuhat kakskümmend üks või järgnevatel aastatel? no minu arvates peaksid kõik selle protsessi osalised selle asja uuesti läbi mõtlema teiselt poolt ma mõistaksin, kui parlament näiteks kaks tuhat kaheksateist soovib hakata rääkima uh, uut, uuest finantsraamistikust. sest vastasel juhul kaks tuhat üheksateist on meil juba valimiskampaania ja jääme liiga hiljaks. sest edasi on võimalik rääkida ainult kaks tuhat üheksateist äh, lõpus sellest. nii et ma olen valmis selle küsimuse üle teiega arutama, kuidas seda ajaraami, arvestades praegust äh, finantsraamistikku, oleks võimalik optimeerida. mis puudutab käibemaksupettusi, siis äh, meie soovime, et äh, Euroopa prokuratuur saaks vastava pädevuse endale taolisi juhtumeid menetleda ning see ettepanek on esitatud parlamendile. ent nõukogus, ma väljendun ettevaatlikult, ei ole ähm, enamus või võib-olla ka kõik liikmesriigid seda veel toetanud ning äh, küsimus tuleb seal arutusele uuesti. ja võimalik, et lõpuks, arvestades seda, mida nõukogu soovib, kerkib küsimus, kas me Noh, mida nõukogu on valmis tegema, kerkib küsimus, kas me ikka tahame EPA-t või mitte. ning väga võimalik, et suvel küsimus just niimoodi püstitub. veel kord EFSi teemal. minu kindel veendumus on, et EFSi ei asenda tõukefonde, vaid ainult täiendab neid. EFSi, EFSit on kritiseeritud aga see peegeldab, et EFSi puhul me ei saa lähtuda sellest, et kõik liikmesriigid ja regioonid saavad võrdselt. tõukefondide puhul on see nii, ent eh, samasugust nõuet garantiide saamiseks ja rahastamisvahendite kasutamiseks EFSist ei ole. seetõttu näeme paratamatult, et EFSi projektid ei ole niisugused projektid, mis samaaegselt rakenduvad üle Euroopa võrdses mahus. kõigepealt annab projektidele hinnangu EIB enda seisukohast, hindab teostatavust ning kvaliteeti lähtuvalt panganduslikest kriteeriumitest juba seetõttu on selge, et EFSI ei saa tõukefonde asendada. nii et tõukefondid jäävad endiselt äh, sotsiaalsete ja majanduslike regionaalsete projektide keskseks rahastamisallikaks. edasi puudutasite rahvusliku kogutulu äh, arvestamist seoses Iirimaaga. olen valmis. kui äh, Iiri rahandusminister või, või Iiri statistikaameti juht või välisminister pöördub minu poole vastava taotlusega kontrollima seda. praegu aga tean ma vaid, et statistikaametite juhid koos Eurostati esindajatega, kes ette valmistavad tööd, on teinud selle valemi väljatöötamisel rahvusliku kogutulu arvestamiseks ning äh, see metoodika on välja töötatud kohaldamiseks kõigile ühehäälselt, mitte enamushääletusega. aga kuna teie mured on mulle olulised ja kuna ma tean, et Iiri viimastel seitsmel aastal on väga palju saavutanud struktuurreformide plaanis, aga endiselt on riigis muresid ja vaesust, olen ma valmis, kui minu poole pöördutakse või kui teie minu poole pöördute või teie minister pöördub äh,, käsitlema veel kord küsimust sellest, kuidas Iiri osas äh, arvestatakse äh, panust Euroopa Liidu eelarvesse, miks on leitud, et Iiri peab täiendavalt maksma kas GNI ehk see rahvuslik kogutulu on õige vahend, sellest me juba rääkisime. see on praegu õiguspärane metoodika, see on eelarveregulatsioonides sees, parlament on selle heaks kiitnud. kui soovitakse siin midagi muuta, siis peab sellest rääkima järgmise finantsraamistiku kontekstis. üheks muudatuseks võiks olla, et rahvusliku kogukulu, kogutulu äh, proportsiooni vähendatakse omavahendites ja asendatakse mingi muu rahastamisvahendiga ning siin on Monti aruanne eriti oluline. mis puudutab sugude võrdsust ja naiste ametialast edendamist, siis aastatel, mil komisjoni ametnike arv iga-aastaselt ühe protsendi võrra vähenema peab, on mänguruum eh, personalialasteks meetmeteks piiratud oluliselt komisjon on, on saavutanud oma viieprotsendilise personali vähendamise käesoleva aasta lõpuks. see tähendab, et järgnevad kolm aastat sisuliselt ei ole meil nõuet meie koosseisu vähendada, mis, millest tekivad täiendavad võimalused naiste ametialaseks edendamiseks, aga ka informaatika ja inseneeria ja teistes valdkondades inimeste töölevõtmiseks. aga igal juhul oleme me valmis andekaid naisi äh, motiveerima ning äh, neile täiendkoolitust pakkuma, et neid oleks võimalik juhtkohtadele määrata. ning äh, meil on naisi palju tööl ning sedamööda, kuidas nende karjäär edeneb, on suur tõenäosus, et me saame püüelda neljakümneprotsendilise kvoodi poole, millest ka minu eelkäija lähtus ja minagi lähtun, naiste esindatuseks äh, juhtkonnas. Äh, NG vabaühenduste osas äh, veamäärad ja aruandlusprobleemid, nendest ei ole ma kuulnud mis puudutab eelarve kontrolli, siis kõigepealt, ja see küsimus on mulle oluline, kõigepealt toimub meil oma kontroll komisjoni sees, kõigepealt me kontrollime ise, kas, kas raha on kasutatud korrakohaselt, sest me valmistume selle eest, val-, vastutame selle eest. nii et sisekontrolli mehhanismid äh, on asjad, mida meil võetakse tõsiselt ja mis võtavad päris palju aega. teiseks Äh, uurib meie kulutusi Kontrollikoda. kontrollikojaga teeme püsivalt koostööd, igapäevaselt koostööd ning äh, meie hinnangul see, ning me oleme alati valmis konstruktiivset koostööd tegema ning optimeerima oma aruandlust, et lihtsam oleks kontrolli läbi viia. kolmandaks olete teie meid kontrolliv äh, üksus Äh, me oleme vist seitse või kaheksa korda kohtunud viimastel nädalatel ning olen valmis kogu aasta vältel lisaks heakskiidu andmise menetlusele tulema teie juurde ning selgitama eelarvega seotud küsimusi, kui seda vaja. edasi Olav, rikkumiste puhul. ning Olav on täiesti sõltumatu. ja vajadusel tuleb ka Euroopa prokuratuur ja need neli või viis või kuus vastutavat asutust, üritame nende puhul tagada optimaalse koostöö ja läbipaistvuse ning äh, igaühte oma ülesannete ja pädevuste piirides toetada. kriitika meie eelarve ettepaneku osas, äh, proua esimees, seda ma võtan tõsiselt, see uus eelarve korraldus ei ole olnud number üks prioriteet minu jaoks, aga aga see on alus, millest lähtuvalt me järgnevatel nädalatel hakkame rääkima teie ja nõukoguga täiendavate lihtsustuste ja ajakohastuste võimalusest. ilmselt või, võiksime kokku leppida ka täiendava koosoleku võimaluse teie komisjoni huvitatud kolleegidega ning küsimus sellest, kas komisjon toetustega seotud piirmääru või toetustega seotud küsimusi, kas siin on midagi võimalik muuta, seda peaks arutama, seda peaks arutama pädevate kolleegidega ja teavitan teid sellest hiljem. aitäh! võtame tõsiselt teie, teie lubadust siia tulla, kui vaja on ja asju selgitada. kolleeg Ajala soovis sõna. Ehm, suur aitäh, eh, esimees. kõigepealt ma pean vabandama. ma vahetasin vahepeal äh, oma töökohta ja seetõttu oli mul keeruline eh, tulla siia oma presentatsiooni tegema kontrollikojast. Eh, ma tahan tervitada teda eh, siin komisjonis, mis puudutab Monte dokumenti. millist tähtsust te omistate sellele? nüüd on teil teine portfell komisjonis aga te vahetasite kriitilisel hetkel, kui me peame millegi vastu äh, võitlema ja mulle alati meenub kontrollikojas see, et parlament ja nõukogu ja komisjon see usk, mida nad äh, üles näitavad, äh, seda saab, saavad nad teostada vaid siis, kui eelarve on piisavalt suur nii et see on, see dokument on väga-väga oluline. ja kuidas te kavatsete tõlgendada temas tehtud ettepanekuid? teiseks, töötades välja eelarvet tulemuste alusel, mis on poliitiline instrument selle kõige paremas mõttes, see peaks parandama Euroopa poliitikaid kuivõrd te näete, et oleks äh, vajalik koostöö äh, Euroopa Kontrollikojaga selleks, et oleks kaks erinevat metoodikat, see peaks olema väga, see peaks väga, võib-olla väga murettekitav, siin peaks olema ühise tegevusega eelarve koostamine ja selle järelevalve kontrollijapaja poolt, mõlemad peaksid põhinema samadel indikaatoritel ja lõpuks suhted suuremate vabaühenduste ja ÜRO-ga mis puudutab arengukoostöö aspekte, mis on ikka enam ja enam olulised, need probleemid, mis meil on, kui me jälgime nende suurte organisatsioonide ühiste eelarvete jälgimist, järelevalve teotamist härra Seller rääkis sellest äh, pikemalt täna hommikul ja see on väga suur probleem. ma arvan, et oleks väga kasulik, kui te võiksite meile rääkida, kuidas teostada paremini järelevalvet selle äh, eelarve üle, mis peab toimuma koostöös ÜRO-ga, kuid mis tihti jätab meid e, ilma piisava selgituseta, mida esitada Euroopa maksumaksjatele. volinik, palun. Euroopa Liit on seotud paljude rahvusvaheliste organisatsioonidega. võta, võtame kas või Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga või laiemalt UNESCO, ÜRO, Maailmapanga, IMF-i. on selge, et igal pool, kus me liikmed oleme või kus liikmesriigid on liikmed on meil mõistlik oma huvid defineerida ning võimalusel üritada saavutada sidus huvide esindus. et liikmesriigid annaksid oma hääled ühes suunas, näiteks Julgeolekunõukogu ÜRO-s, IMF kes on osa, IMF on osalenud meie päästeprogrammides finantskriisi ajal ning see on olnud väga edukas. igal pool, kuhu me raha investeerime, oleme äh, on meil põhjust äh, loomulikult mõelda selle raha kasutuse põhjendatuse üle ning me, meil on kohustus seda põhjendada. näiteks kui me Maailmapangale raha anname ja Maailmapangaga koostöös projekte realiseerime, siis on teil õigus äh, kasutatud ressursside ja inimressursi kasutuse kohta meid kontrollida, meile küsimusi esitada. Äh, tulemuspõhine eelarvestamine. rääkisin juba eelmisel aastal president Leenega ning viibisin äh, paar päeva eest Luksemburgis ning äh, suhtlesin umbes kahekümne kontrollikoja liikmega ka sellel teemal ja on selge, et äh, tulemuspõhine eelarvestamine on mõistlik üksnes siis, kui tulemused üheskoos defineeritakse. kui lepitakse ühised definitsioonid kokku. kui me komisjonina ütleme, et meie eesmärk on üks ja teie ütlete ei, meie eesmärk on hoopis teine ja Kontrollikoda näeb võib-olla kolmandat eesmärki, siis tekitame me suurt segadust väga kõrgel tasemel. nii et selge on see, et need definitsioonid tuleb eelarve läbirääkimistel paika panna, et komisjon teeb oma eelarve ettepaneku, no ütleme, et et oluline on Euroopa ühendamise võrgustik või et soovime digitaalseid struktuure või suure arvutusvõimsusega struktuure toetada või siis eh, teadusuuringuid toetada või siis näiteks eh, eh, valguskaabliga ühendada maapiirkonnad. räägime me raudteest või ükskõik mis muudest projektidest, siis peab komisjon põhjendama, miks ta aastas soovib nii ja nii palju raha sellesse investeerida missugune on siis taotletav eesmärk ja mitu projekti eelarvest sinna läheb ja nii edasi. näiteks äh, suure arvutusvõimsusega arvutite tagamine kõigile teadlastele Euroopas, võib-olla niisugune eesmärk või võib-olla äh, kiire internetiühenduse tagamine kõigile maapiirkondadele ja võib-olla siis parlament ütles, et, ütleb, et väga hea, see on meile ka oluline eesmärk ning äh, ning äh, palun, äh, võtame, tõesti, panustame sellesse nii palju. või siis võib parlament öelda, see ei ole meile nii oluline, äh, anname natuke vähem raha. või siis defineerime natukene selle asja ümber. kõik see on parlamendi teha, parlament on selle protsessi, parlamendil on siin juhtohjad. kontrollikoda saab pärast kontrollida, et kas sellest eesmärgist lähtudes on õnnestunud saavutada Euroopa rahaga lisaväärtust kas on võimalik Euroopa tasandilt rohkem saavutada niimoodi, kui liikmesriigid oleksid oma riiklikul või regionaalsel tasandil suutnud saavutada ning äh, kas see suurendab meie konkurentsivõimet või on vastutustundlik rahakasutus kodanike suhtes ja need on küsimused, millele Kontrollikoda vastused annab ning äh, ning äh, mina peaksin kohe algusest peale küsima seal nende läbirääkimiste alguses, kontrollikojalt, kas niisugune äh, eesmärgi püstitus nende hinnangul on vastuvõetav. edasi, Monti raport, võtan seda väga-väga tõsiselt. eelmisel reedel käisin nõukogus ning äh, olen väga tänulik, et pärast äh, peaminister Monti esitlust oli mul võimalik esimesena sõna võtta ning seal oli vist kakskümmend kaks sõnavõttu kahekümne kahelt liikmes, kahekümne kahe liikmesriigi esindajalt ning ükski nendest ei olnud puhtalt negatiivne. paljud äh, olid konstruktiivpositiivsel seisukohal ning äh, väljendasid konkreetseid ootusi võimalike tulemuste suhtes, seetõttu üritame omalt poolt teha kõik selleks, et meie MFF paketi ettepanekuga seoses need uued võimalikud rahastamisvahendid Äh, läbi äh, katsetada, millest äh, Monti raport räägib, aga igal juhul me, me ei tohi neid kõiki põhja lasta, midagi me peame sealt võtma. et Euroopa eelarve tulude poolt tuleb laiendada. ning liikmesriikide panuse osa peab langema ning Euroopa lõhestumine netomaksjatele ning netorahasaajatele peab vähenema ma usun, et Monti raport nii tulude kui lisaväärtuse osas loob väga hea lähtealuse. nüüd kõik kümme. ning seda raportit on toetatud. aitäh! suur tänu ka teile, ma annaksin sõna veel ka kontrollikoja liikmele, aga mis puudutab siis ähm, EFSi küsimust, palun, härra Salu aitäh, proua esimees. dokumentidele ligipääsus EB-s on kokku lepitud komisjoni ja kontrolli vahe, kontrollikoja vahel. meie praegune töö EFSi puhul on arvamus EFSi kohta ja sellisel puhul ligipääs informatsioonidele, informatsioonile ja failidele polnud probleem, seda me ei äh, auditeerinud. praegu me teeme äh, EFSI tulemusauditit ning loodame, et meile antakse vajalik ligipääs dokumentidele, et me saaksime selles äh, tulemusauditiga töötada kuna mul on praegu sõna, siis kui te lubate, siis nende diskussioonide käigus puudutasite te ühe auditi, auditi optimeerimise äh, küsimust, et selleks peaksid olema süsteemid paigas. tuleks vältida kontrolli duplitseerimist. aastaid oleme kutsunud komisjoni üles parandama äh, vastavusalast tööd, nii et me saaksime nende tööd paremini ära kasutada. see on asi, mis on meie jaoks alati huvitav. teatud tingimu-, tuleb täita teatud tingimusi, enne kui me saame teiste tööd kasutama hakata. võin teile kinnitada, et me anname jätkuvalt oma audit äh,, äh aruandeid välja vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja piisava äh, kindlusega, aitäh! The... aitäh! kas ma võiksin kommenteerida eh, tulemuspõhist eh, eelarvestamist? loomulikult Kontrollikoja arvates on see hea asi, nii nagu me kõik arvame, et mõõdukus on hea asi. aga me peame ka edasi liikuma. komisjon töötab selles suunas, ta tegelikult küll üsna ettevaatlikult läheneb selle eest ja meiegi oleme väga avatud selle koostöö suhtes, mida võib meile välja pakkuda, ehk siis koostöö tehnilistes teemades, koostöö aruteludel, erinevate indikaatorite alal ja nii edasi, aga me ei anna ja ma arvan, et meilt ka ei eeldata, me ei anna eelnevat heakskiitu erinevatele programmidele või süsteemidele. audiitor ei tegele sellega, loomulikult me võime anda abi selles mõttes ja annamegi abi oma auditite ja arvamustega ja me oleme näidanud ka, andnud ka soovitusi töörühmadesse, kui meilt seda küsitakse, aga siiamaani on meilt seda palutud suhteliselt harva. jah, ah luht. natukene mänguruumi ka ja härra raportöör lõpetas, suur tänu esimehele, suur tänu ka kolleegidele suur tänu Kontrollikoja liikmetele teie aruande eest ja eriline tänu ka härra volinik Oettingerile oma kavatsuste selgituse eest. ja ma arvan, et me jõuame ka nende realiseerimiseni, nüüd kolm märkust mis puudutab neid usaldusfonde, siis teil on õigus, härra volinik, kui te ütlete, et vaarplane peos on parem kui ähm, tuvi katusel, nii et äh, kui äh, usaldusfondide kaudu saan ähm, äh, raha liikmesriikide jaoks, siis seda ma ka teen, aga nõukogu on väga kiire selliste usaldusfondide rajamisel, aga pidevalt me peame tuvastama, et esimesed, kes maksavad, on ikkagi, oleme ikkagi meie oma eelarvega, sellepärast et liikmesriigid kasutavad oma eelarvet makseteks siiski väga äh, Ähm, suure viivitusega, nii et siin on veel parandusruumi. nüüd ähm, veel üks teine asi. Äh, te mainisite ka kaasfinantseerimiste struktuurifondide puhul, selle on mõttekas ja ka meie ütleme seda, et et mis midagi ei maksa, see ei ole ka midagi väärt ja seetõttu peavad ka liikmesriigid selles ähm, osalema. aga eelmisel aastal võeti vastu otsus, et, et mõned liikmesriigid vabastatakse äh, täielikult äh, kaasfinantseerimisest, äh, ühele on isegi tagatud ühemiljardiline summa, sellest vaba, vabastuse puhul ja see oli natukene mm, hämmastav, et sellisest raudsest põhimõttest nüüd mööda mindi ja üks nendest liikmesriikidest ähm, on nüüd pakkumas ennast uue maksuparadiisina välja, nii et ma arvan, et me peaksime siin natukene ettevaatlikumalt tegutsema ja see puudutas ainult ühte õigusakti muutmist, aga nüüd meil on juba järgmine komisjoni ettepanek laual, kus üks suur liikmesriik soovib ka endale sellist vabastust äh, struktuurifondide äh, kasutamisel. selleks, et siis tegeleda looduskatastroofide looduskatastroofi tagajärgede kõrvaldamisega, ilma et siin ähm, mingisuguseid lisaselgitusi esitatakse, nii et kui see siin tõesti traditsiooniks ja tavaks saab, siis see tekitab väga mm, negatiivset mõju ka meie eelarve kasutamisele ja nüüd, mis puudutab eelarve mm, rakendamist, siis äh, kaks tuhat kuusteist, äh, nii kui ka äh, järgnevatel aastatel mm, me siis oleme näinud, et komisjon küll võtab väga kiiresti maksekohustusi, aga samas ähm, edasi on liikumine natukene aeglasem. ja jällegi me näeme, et üks äh, miljard äh, rahadest on tagasi läinud äh, doonorriikidele, selle üle on kindlasti meie finantsministril suur rõõm. aga aga see raha on kindlasti järgnevate aastate eelarvest puudu ja seetõttu veel kord palve, mida ma juba väljendasin, et me peaksime ikkagi vaatama, kuidas me oma ähm, eelarve süstemaatikat äh, üles ehitame, kuidas täpselt need rahavood peaksid aset leidma, et see kõik väga mõistlikult toimuks. ja et me jõuaksime siin ka paremate ähm, tulemusteni oma ülesannete täitmisel, et jah. aitäh, sellega me oleme praeguse päevakorrapunkti ähm, läbi arutanud ja ja nüüd järgmisena siis tuleb meil kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril ka raporti ähm, projekti tutvustamine, suur tänu, härra volinik, et tulite siia meile vastus, vastama ja ootame siis koostööd edasi. ja nüüd järgmiseks. Ähm, proua Vitree läheb homme pensionile, nii et ta on täna veel viimast päeva siin, ta ei ole praegu küll saalis, aga sooviksin teda väga tänada koostöö eest läbi kõikide nende aastate ja soovin talle palju edu tulevateks aastateks. ja sooviksin veel ähm, hüvasti jätta ühe äh, kolleegiga, kellest paljud ei teagi, et ta, ta homme siin enam ei ole, see on sekretäriaadi juht Carmen Castillo nimelt. nii et äh, homsest nagu ta alles täna teada sai, nii et äh, homsest um, toetab ta siis uut parlamendi presidenti protokolli osakonnas ja äh, proua Castillo, ma sooviksin teid südamest tänada meie koostöö eest ja meil on natukene kahju, et te nii üllatavalt äh, lahkute meie äh, osakonnast ja tegelikult äh, väga paljud teie kolleegid ei ole sellega veel kursis, ma tean, et sellised personaliliikumised vahel väga kiiresti toimuvad, te olete tõesti olnud siin heaks vaimuks meie komisjoni tööst ja sellepärast, et väga paljud asjad oleksid jäänud tegemata. ja ma meenutan veel, mäletan ka ühte üritust Ähm, et äh, me sooviksime ka korraldada ühe ürituse, kus me saaksime siis ka äh, korralikult teiega hüvasti, et äh, nii et me oleme väga tänulikud teie töö eest, me oleme ka mm, meie kodanike esindajad, kontrollime eelarvet taga ja suur tänu tehtud töö eest ka nende nimel. Ich muss auch sagen, sie wird mir sehr fehlen, weil nii et tõesti, me hakkame eh, teist puudust tundma, sellepärast et meie koostöö oli väga hea. ja nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on punkt kümme ja see käsitleb siis Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruannet ja kõige meiepoolne raportöör on härra Ali, kes saab ka sõna. ja ausalt öelda siin ruumis on nii külm, et me võime kõik varsti külmetuse käes olla. proua, härra Ali, palun. suur aitäh proua äh, esimees, kallid kolleegid. Euroopa Investeerimispank on Euroopa Liidu pikaajaline finantspartner, panustades Euroopa integratsiooni, majandusse, regionaalsesse arengusse ja regionaalsesse ühtsusse erinevate instrumentidega Euroopa Investeerimispank äh, ja Euroopa Arenguinvesteerimisfond täiendavad EIB töid, EIB katalüütiline mõnu, mõju on võtmeelement, lisades väärtus ning tagades, et Euroopa jääb juhtivaks tegijaks ülemaailmselt nii konkurentsivõime, innovatsiooni, infrastruktuuri kui atraktiivsuse mõttes. arvestades eel- äh,, öeldud pööraksin teie tähelepanu raporti peamistele elementidele. kõigepealt parandades EIB investeerimispoliitika jätkusuutlikkust aastal kaks tuhat viisteist kirjutati äh,, eraldati seitsekümmend seitse koma viis miljardit eurot tööks, sellest kuuskümmend üheksa koma seitse miljardit eurot läks liikmesmaadele ning seitse koma kaheksa miljardit läks Euroopa Liidust välja. siin tuleks mainida, EIB järjepidevuse äh, üle, kus Euroopa Liidu strateegilised ja poliitilised prioriteedid on alati olulised olnud. tuleb äh, toetada majandust ning maksimeerida olemasoleva raha kasutamist äh, finantsressurssidena. on oluline, et EIB pöörab jätkuvalt tähelepanu kesk- ja pika Äh, perspektiivi mõjudele, kui ta investeerib ähm, oma projektidesse, millel on süsteemne tähendus pikaajalises perspektiivis. on vajadus kiirendada majanduse taastumist ning toetada teadusmaja, teatud majandussektoreid, äh, et geograafilised piirkonnad meile järgi, äh, järgi jõuaksid, me vajame tasakaalustatud strateegiat dünaamilist äh, jaotust geograafilises ja tööstusvaldkonnas äh, ning investeeringud peavad olema jaotatud mõistuspäraselt liikmesmaade vahel. samamoodi äh, liikmesmaade oma panus selleks, et soodustada VKE-de toetamist, selleks, et mitte reegleid ja kriteeriume liiga keeruliseks teha. teiseks EIB mõju äh, jälgimine avaliku poliitika peamiste valdkondade rakendamisel äh,. EIB tegevuse aruanne Euroopa Liidus kaks tuhat viisteist äh, näitab, et investeeringud äh, toimuvad võtmevaldkondades ehk siis innovatsiooni ja oskused, äh, VKE-de keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtete raha, rahastamine ning taristu siin äh, on omad indikaatorid, eriti mis puudutab Euroopa Liidu äh, poliitikaid ja sellesse panustamine. kolmandaks äh,, EFSI lisaväärtuse, äh, EFSI määruse vastavusse äh, nõuetega vastavusse viimine kliimameetmete ja ühtekuuluvuse äh, aspektidel. EIB Grupp töötab välja erinevaid uusi tooteid, mis võimaldavad äh, kõrgemat riskivalmistust tulemustepõhine investeering, seda tuleks regulaarselt hinnata eh, tulemustabeli eh, kohaselt investeeringute komisjoni poolt selleks, et vaadelda, millised on hästi suunatud projektid, eh, kuidas mõjutavad nad majanduskasvu ja töökohtade loomist ning neil peaks olema objektiivne ülevaade, lisaväärtus ning vastavus Euroopa Liidu poliitikatega. neljandaks suurendada EIB ähm, e läbipaistvust ja sisekontrolli, mis on äh, eeltingimuseks paremale majandusjuhtimisele. Äh, EIB tegevus peab olema äh, läbipaistvam ja ta peab paremini vastutama oma tegevuseks, üldsuse järelevalve tema tegevuse, poliit-, projektide valimise, finantseerimisprioriteetide suhtes. Euroopa Liidu poliitikate elluviimise läbipaistvus näitab mitte ainult vastutust ja tulemuslikkust, vaid see võimaldab parandada ka tulemuslikkust ning finantseeritavate projektide jätkusuutlikkust koos nullprotsendilise tolerantsiga pettumuse pet,, pettuste ja ähm, laenuportfellide suhtes. on oluline võidelda maksudega, maksudest äh, kõrvalehoidmise, maksupettuste ja äh, maksude vältimise eest. mõju äh, rahapesule, EIB roll finantseerida mitmesuguseid tegevusi Euroopa Liidu sees ja väljas ning selle finantseerimine majanduskasvu tingimustes, siis on oluline, et see institutsioon tegeleb nende tegevustega kõige kõrgemal võimalikul tasemel, aitäh! Äh, aitäh, härra Ali. Te võib-olla märkasite, et proua Kressler on saalist lahkunud, mina ei ole proua Kressler, aga võtan üle sellepärast, et äh, tal on üks oluline kokkusaamine. praegu ma tahaksin äh, järgida raportööride soovitusi ning anda EIB-le võimalus esitada oma kolleege ja ma saan aru, et mõned EIB kolleegid on just kohale jõudnud, kas te tahate oma presentatsiooni teha? aitäh, äh, härra esimees. Äh, oli selles mõttes peapealne, et me ei olnud kohal erinevate arvamuste ajal. ma annan teile võimaluse lõpus ka vastata. niisiis, lubage mul väga lühidalt äh, kommenteerida alguses. ma arvan, et tahan teid tänada, härra esimees, et te meid siia kutsusite, et meile sõna andsite, me väga hindame seda tööd mida härra Ali on teinud äh, selle raportiga. loomulikult on küsimused, mis tulevad ikka ja jälle esile, küsimused, mis kerkivad esile ka meie tänastes diskussioonides. tavaliselt on küsimus regionaalses, äh, meie laenude regionaalses jaotamises, eriti EFSI laenudes, ma tahan meenutada, et loomulikult ei ole meil mingeid riiklikke kvoote EFSI ei ole ühtsuspoliitika, siin ei ole eh, liikmesmaadel oma nii-öelda ümbrikke, aga loomulikult me võtame Euroopa Liidu eh, üldpoliitilisi eesmärke väga tõsiselt. me tahame anda rohkem investeeringuid kogu Euroopa Liidus, kõigis kahekümne kaheksas liikmesmaas. see on meie tegevuste üdiks nii selles mõttes, kui asi puudutab erinevate toodete, erinevate instrumentide väljatöötamist. Äh, esimeses sambas ehk siis äh, investeerimissambas Junckeri plaanis ja ka nõuandvad teenused, mida EIB pakub. tahan meenutada seda, et kahe tuhande kuueteistkümne, kaks tuhat kuusteist oli EIB jaoks väga hea aasta me andsime eriti head tulemused, rekordilised tulemused VKE-del, kolmteist miljardit eurot finantseerimises. see konkreetselt tähendab ka seda, et me toetasime rohkem kui kolmsada tuhandet väikeettevõtet, see, kel, kus töötab neli koma neli miljonit inimest peaaegu kakskümmend miljardit eurot läks infrastruktuuri, rohkem kui viiskümmend viis äh, miljonit inimesed saavad majanduslikku kasu vähem äh, soodsates piirkondades, muuhulgas Slovakkias, Hispaanias ja Portugalis. umbes seitseteist miljonit eurot läks keskkonnaprojektidele, näiteks toetasime äh, turvalisema või ohutuma joogivee projekti kahekümne viiele miljonile inimesele aastas kogu maailmas Äh, si-, veel, äh, mis puudutab digitaalset majandust, siis äh, toetasime projekti, mis annab kahe, miljonitele inimestele kiire andmeühenduse, ma tean, et andmeid on kuulata igav, aga ma tahan rõhutada seda, EIB, EIB tõesti pingutab palju, need on erilised ajad Euroopa Liidu jaoks, näidata tulemusi erinevatel rinnetel ja loomulikult me võtame oma kohustusi suurendada investeeringuid Euroopa Liidus kui ka äh, toetada Euroopa Liidu välispoliitikat erinevate instrumentide abil. me võtame äh, seda tööd väga tõsiselt. tahan näidata seda, et meil on hea meel selle raporti üle, sest läbipaistvuse küsimus on alati äh, meie arutelude keskmeks siin kontkomisjonis. me oleme rahul selle raportiga, mis avaldati novembris Transparency Internationali poolt, mis äh, tunnustab äh, panka oma kõrge äh, transparentsuse pärast ja ka aususe ja ähm, reeglite täitmise eest, võtame teadmiseks ka Transparency Internationali soovitused ning pöörame neile suurt tähelepanu ma tahan öelda ka seda, et teisi teemasid ma saan ehk hiljem kommenteerida, aga tahan meenutada seda, et peale arvamuste vahetust, mis komisjonil oli asepresident McDowalliga, esitasime kirjalikult vastuse tervele hulgale küsimustele, mille härra Pirinski ja teised esim-, eh, eh, inimesed meile esitasid, aitäh! aitäh ja nagu ma ütlesin, teile võimaluse hiljem ka sõna võtta ja vastata küsimustele selle debati lõpupool. nüüd annan äh, liikmetele võimalust oma sõnavõttudeks, kõigepealt alustan variraportööridega, proua Novakov, EPP. suur tänu, härra esimees. sooviksin tänada härra Alid, tehtud äh, pühendatud äh, töö eest, see äh, raport on tõesti väga tasakaalustatud ja hästi ette valmistatud ning ähm, ma tunnustan selle panga tähtsust, eriti nüüd, kus me peame tegelema kriisi tagajärgedega. nii et koos selle panga olulise rolliga ma arvan, et parlamendil on täpselt samasugune järelevalve ja äh, ja ka toetaja roll tema teenuste ja toodete väljatöötamisel. nüüd ma näen, et siin veel natukene arenguruumi on, mis puudutab näiteks välisinvesteeringuid siis, siis kümme protsenti EIB portfooliost läheb, portfellist läheb väljapoole Euroopa Liitu, nii et jah, see on Euroopa Komisjoni mandaadi all toimunud. ja ma sooviksin näha konkreetseid tulemusi selle kohta, kuidas EIB Äh, investeeringud on panustanud äh, Euroopa äh, eesmärkides kohaliku suutlikkuse suurendamise. ja ma tunnustan seda, et EIP töötab välja erinevaid ähm, vahendeid toetamaks e-, aitamaks siis ettevõtete mm, tegevust erinevates faasides. ja EIP abistab äh, ähm, nii iduettevõtteid kui ka neid edaspidi, nii et see on oluline ka VKE-de jaoks, nagu me teame, VKE-d on äh, Euroopa majanduse selgrooks ja seetõttu toetus neile on oluline. ma arvan, et on äh, mõistlik parandada ja paremini edasi arendada ka kommunikatsiooni EIP panuste, panuse kohta liikmesriikides, sellepärast et isegi kui see projekt on väga oluline, väga kaalukas ja, ja muudab inimeste elu paremaks, riigi jõukamaks, siis sellegipoolest paljud inimesed ei tea seda, et, et abi on saadud EIP kaudu. nii et parem kommunikatsioon ka selles valdkonnas oleks abiks ja IP finantsteenuste ähm, äh, analüüs. et oleks äh, hea võrrelda seda, millised on IP teenuste hinnad äh, mõningate eraasutuste teenuste hindadega või siis ka mm, kommertspankade teenuste hindadega, et oleks huvitav näha, millised on kulud EIP investeeringute puhul liikmesriikidesse näiteks. ja nüüd, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis ähm, konkreetne peatükk ähm, võiks äh, olla pühendatud ka sellele, et, et kuidas EIP aitab saavutada ühtekuuluvuspoliitika eesmärke Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegial. ma, ma tean, et te loomulikult teete selle nimel tööd, aga samas ka konkreetne peatükk, mis käsitleks seda, see pakuks huvi nii meile kui ka meie kolleegidele Regionaalarengu komisjonis. EIP ja audit ähm, ja tõhus EIP audit oleks selline, mis tegeleks eelkõige just rohujuure tasandi probleemidega, sellest ähm, siin on ka kirjas, et ähm, siin on mõningaid puudujääke just tehnilises valdkonnas. ja siin on see seotud ka liikmesriikide nõrkade pooltega ning mõningad majandussektorid ei saa tuge teistest allikatest grantide näol, et seal lõpetuseks ma lugesin ka Transpar-, Transparency Internationali aruannet EIB kohta ja seal on öeldud, et Euroopa Liidus on olnud kolm ettevõtet, kes ähm, ei saa äh, esitada EIB-le projektitaotlusi seoses korruptsioonikahtlustusega ja ma olen kuulnud ka, et äh, palju suurema äh, tegutsemismahuga asutused on äh, palju rohkematele ettevõtetele ähm, keelu kehtestanud viis, viiesajale, kuuesajale, nii et kuidas see siis niimoodi on, et teie olete ainult kolmele ettevõttele sellise keelu kehtestanud projektitaotluste esitamiseks? aitäh ja härra Pirinski, palun. aitäh, esimees ka mina sooviksin tänada härra Liid tema raporti eest, mis on vägagi põhjalik ja mis käsitleb erinevaid punkte, mida me oleme siin komisjonis ka varem arutanud. nii ja siin on arvestatud nii eh, tegevusaruandega kui ka resolutsioonidega, mida parlament on vastu võtnud ja siinkohal ma sooviksin tänada ka panga esindajaid eh, nende vastuste eest eh, meie küsimustele. ja ka nende jätkuva panuse eest erinevatesse teemadesse, millega tegelevad nii meie parlament kui ka avalikkus. mul oleks kolm, kolme teema kohta märkusi. ühte juba siin käsitleti ja see on seotud ka geograafilise jagunemisega, aga rohkem nagu poliitilises mõõtmes. leping näeb ette ähm, EIP-le kohustuse panustada sotsiaalmajanduslikku ja territoriaalsesse ühtekuuluvusse. ja ei ole päris õige öelda, et pank tegutseb äh, enam või rohkem projektipõhiselt ilma, et siin arvestataks ka konkreetsete kohustustega, mis on seotud konkreetsete poliitikavaldkondadega, mis on leping, mis lähtuvad lepingust, näiteks mis puudutab Euroopa Liidu äh, toimimise lepingut, siis seal on artikkel kolmsada üheksa, mis näeb ette, millistesse valdkondadesse EIP peab äh, oma tegevuse suunama Euroopa Liidu huvides. ja siin on eriti välja toodud äh, finants, et ähm, finantseerida just projekte vähem arenenud ähm, piirkondades. ja sellega on seotud ka protokoll kakskümmend kaheksa, kus on ähm, sätestatud, et et äh, pank peab suurema osa oma ressurssidest äh, suunama just territoriaalsesse ja sotsiaalse majanduslikku ühtekuuluvusse me oleme seda teemat juba ka varasemates raportites käsitlenud, kaks tuhat neliteist aasta raportis on viide ka tõsiasjale, et pank on muutnud oma poliitika eesmärke. nii et kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kuusteist on erinevad sellest, mis ta oli kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist, nimelt üheks äh, poliitiliseks eesmärgiks oli varem väga sõnaselgelt ühtekuuluvus ja see on nüüd muutunud äh, selliseks ähm, kõikehõlmavaks ähm, eesmärgiks, mitte ei ole enam konkreetne eesmärk. ja aastal kaks tuhat neliteist oli raportis selge üleskutse pangale, et äh, tagada infot ja andmeid tulemuste kohta, mis on saavutatud tänu sellele ähm, prioriteedi muutusele. ja ähm, keegi ei kahtle eriti siin komisjonis, et kui me vaatame ähm, andmeid äh, ja see, ja seda me ka ootame teilt, äh, nimelt vajalikku äh, andmeid. ja mm, siin resolutsioonis, mille me võtsime vastu eelmisel aastal oli ära toodud ka ootus, et, et et ähm, aruandlus Euroopa Liidu siseste tegevuste kohta peaks olema ähm, kooskõlas ka äh, tegevustega väljaspool Euroopa Liitu, kuid äh, samas äh, järgneva aasta aruandes ei ole ähm, selliste investeeringute kohta aruanded toodud. ja samuti ei ole ära toodud ka andmeid selliste investeeringute tulemuste kohta ja see näitab, et siis poliitika eesmärkide muutumine, et see konkreetsem eesmärk, mis on muutunud horisontaalseks eesmärgiks, on tegelikult lahjendanud EIP põhieesmärki, nimelt edendada ühtekuuluvust. ja ma usun, et on siiski olemas vägagi hea põhjus, nimelt et EIP vaataks ikkagi üle oma prioriteedid ja et võetakse ikkagi tõsisemalt seda ülesannet, mis on pandud ähm, talle äh, aluslepinguga, nimelt Euroopa ühtekuuluvuse edendamine. nüüd äh, teine teema on seotud äh, muredega, mis on seotud läbipaistvusega, kontrolliga, juhtimisega ja aruandlusega. nii et need teemad on alati aktuaalsed ja tuleb tunnustada seda, et EIP on võtnud vägagi mõistlikke olulisi samme selleks, et äh, tegeleda nende küsimustega, mida varem on käsitletud, aga sellegipoolest äh, kaks äh, teemat veel nõuavad meie tähelepanu. nimelt esiteks korraldus ähm, EIP ja parlamendi vahel, mis siis rajaks sellise regulaarse dialoogi EIP presidendi vahel ja Euroopa Parlamendi vahel, mis võimaldaks siis saada ka äh, kaasa, kaasaegset infot ja mis võimaldaks siis ka vältida erinevaid äh, valetõlgendusi, valearusaamu või et äh, vähemalt selline valearusaamade hulk minimeeritaks ja on ka artikkel seitseteist äh, punkt viis EFSI määrusest, kus äh, räägitakse täpsemalt ka EIP ja parlamendi vahelisest koostööst. ja huvide konflikt. seda küsimust äh, on arutatud ka kaks tuhat neliteist resolutsioonis. sellele viidati ka eh, seoses eh, avaliku erasektori partnerlusega. aga ma arvan, et eh, ka ombudsmani kirja kontekstis, mis saadeti pangale ja mis käsitlevad ka sarnast tüüpi muresid siis me näeme, et siin on siiski väga suuri puudujääke selles osas, mis puudutab huvide konflikti eh, vältimist eh, juhtimiskomitees ja ka juhatuse tasandil. nimelt eh, juhtimiskomitee liikmed on kaasatud ka nende projektide otsustamisse, mis tulevad nende päritoluriigist. nii et suur tänu teile ja ootan nüüd vastuseid äh.. suur tänu. härra Flanagan, palun um,. Uh, thank you very much. aitäh. ning tänan härra Ali selle raporti eest. tundub, et tegemist on üsna kentsaka pangaga et äh, läbipaistvus ja niisugused asjad on ju vajalikud, et inimesed saaksid niisugust institutsiooni usaldada. ja kui Transparency Internationali raport osutab potentsiaalsele huvide konfliktile EIB asepresidentide tasandil, kes juhivad omaenda riigi investeeri-, investeeringuid, siis see on ju selge huvide konflikt, see on mingi potentsiaalne huvide konflikt ja olukorda tuleb muuta. ning kogu see asi, et Maailmapank Äh, on välistanud kolm taotlejat, vabandust, see, see pank on, kõneleja vabandab, äh, välistanud äh, kolm ja Maailmapank kaks, kaheksasada kolmkümmend, siis siin oleks küll vaja korralikku selgitust, et miks Maailmapank nii teeb ja miks EIB tundub olevat niivõrd usaldav kõigi nende inimeste suhtes, kes tema poole pöörduvad. mul on konkreetne küsimus EIB kohta VKE-d rahastamise osas. EID on rahastamispartner äh, äh, Iiri strateegilise panganduskorporatsiooni jaoks ning põllumeestele on öeldud, et äh, sellest pangast on võimalik taristulaene võtta, näiteks ütleme, piimafarmide rajamiseks, aga samas ei õnnestu Äh, selle rahaga finantseerida põllumajandusloomade soetamist kon-, konkurentsireeglite tõttu ja, ja ma tahtsingi küsida, kas see on ikka mõistlik, kas seda saaksite selgitada ning lõpuks on mul, härra Ali, teie raporti osas päris palju kommentaare, aga ma esitan need muudatusettepanekud täna, aitäh! Uh, tänan, härra Flanagan, et nii lühidalt tegite, härra Tarand, palun! aitäh! tahaksin samuti tänada härra Ailit raportööri töö eest selle olulise raporti koostamisel ning äh, anda ette maiku oma muudatusettepanekust ja keskendun põhiliselt kolmele küsimusele. esimene puudutab, esimene puudutab Pariisi kliimalepet ning tahaksin siin näha, et EIB lõpetaks investeeringud fossiilkütustesse ning suunaks oma investeeringud projektidesse, mis tõesti aitavad vähendada kliimamuutust. ning teiseks, EIB peaks avaldama oma siseuurimise tulemused nende seitsmeteist laenu osas kokku neli miljardit eurot sellele kurikuulsale Volkswageni kontsernile aastatel äh, kaks tuhat viis kuni kaks tuhat viisteist, millest kaksteist äh, laenu olid suunatud äh, heitmete vähendamisele ja kütuse tõhususe, tõhususe kasutamise suurendusele, suurendamisele ning viis Volkswageni kliimamuutuste paketi realiseerimisele. Need on minu ja minu fraktsiooni jaoks olulised küsimused. kolmandaks usun ma, et oleks mõistlik, kui EIB lõpetaks laenude andmise projektidele, eh, mille suhtes on algatatud siseriiklik või Olafi uurimine võimaliku seose tõttu korruptsiooni või pettusega. Need on minu tulevased muudatusettepanekud, aitäh! ja lõpetuseks härra Ali aitäh, ma teen väga kiiresti. mina sooviksin tänada meie kolleegi Ali tema raporti eest, siin on paar punkti, mida me kolleegidega edasi arutame, nii et me üritame siin ka mõningaid parandusettepanekuid teha. ja poliitilistest kaalutlustest lähtudes ma arvan, et äh, oluline on see, et meil oleks äh, sõltumatu hindamine nende projektide puhul, mida rahastatakse EIP puhul. ja oluline on see, et nad positiivselt mõjutaksid sotsioökonoomik-, sotsioökonoomilist valdkonda ja keskkonda ja see puudutab ka EFSit, näiteks EFSi puhul rahastatakse ka selliseid projekte, mis ei ole jätkusuutlikud ja ma arvan, et äh, siinkohal on vaja ikkagi sõltumatu äh, hinnang läbi viia. ning see puudutab eelkõige just taristuprojekte. ja nüüd ähm, läbipaistvust, see on üks olulisemaid käske. siin me peame ikkagi lähtuma kõige kõrgematest läbipaistvusstandarditest ja seda nii rahastatud äh, projektide puhul kui ka äh, Äh, jagatud lepingute puhul, kui tegu on taristuprojektidega, nii et siin on oht, et et tegu on ka kuritegevusega ja ka rahapesuga ning ettevõtted, kes on registreeritud maksuparadiisides, ka sellise fenomeniga me peaksime tegelema ja siis loomulikult jällegi huvide konflikti teema. nii nagu iga institutsiooni puhul nii ka siin tuleb lähtuda ikkagi kõige kõrgematest standarditest, vältimaks seda, et tekiksid ilmselged huvide konfliktid. ja selge on see, et ähm, Euroopa kodanikud õigustatult küsivad selliseid küsimusi ning tööd peavad olema läbi viidud äh, läbipaistvalt ilma huvide konfliktideta. et need on meie kõige olulisemad küsimused ja ja meie loodame, et äh, meie töö siin äh, saab olema selline nagu igal aastal, et me saame siis EIP-le ka tege-, äh, äh, nende tegevuse parandamiseks ettepanekuid. jah, komisjoni esindaja härra Soto on siinkohal, palun. Thank you um.... suur tänu, ma sooviksin lisada seda, et et ka komisjon soovib tänada EIP-d, tunnustab EIP-d nende saavutuste eest aastal kaks tuhat viisteist ja me ka tunnustame seda olulist rolli, mida EIP mängib ähm, Euroopa Liidus, ähm, eriti arvestades kriisiga ja arvestades ka tema katalüsaatori rolliga ja arvestades ka nende ähm, väljakutsetega, mis meil on praegu investeerimisolukorras. ja mis puudutab VKE-sid, siis ma näen, et see raport on vägagi optimistlik ja me toetame seda ja ka me leiame, et äh, see, äh, selle sektori edukus on väga oluline, aga ma ütleksin, et EIB ja EIF-i et tegevused peavad üksteist äh, täiendama siinkohal, nii et see, ei tohiks tekkida mingisuguse struktuuride dubleerimist. komisjon teeb, tegi aastal kaks tuhat viisteist väga tihedat koostööd Euroopa Investeerimispangaga ja oli kaasatud ka välistegevustesse, nii et me täname, et näiteks EIP on panustanud ka rände põhjuste ka tegelemistesse ja samuti ka nende välisinvesteeringute kava on meie toetust väärt. aitäh ja Euroopa Investeerimispangal on nüüd võimalus vastata veel teie kommentaaridele. aitäh, härra esimees. siin esitati terve rida küsimusi ja kommentaare. ma üritan äh, teha oma parimat, vähemalt mõningatele nendest vastata. aga mm, mõningatele me peame eh, hiljem eh, vastame näiteks, mis puudutas härra Flanagani küsimust riigiabi ja mm, põllumajanduse kohta, nii et ma täpselt ei tea, milline olukord eh, seal on, aga, mm, aga võib-olla siis seda saaks hiljem arutada, aga ma arvan, et te peaksite selle küsimuse esitama pigem Euroopa Komisjonile, mitte meile, aga igal juhul äh, kui me saame teid abistada, siis loomulikult hea meelega selgitame seda olukorda. ja kõigepealt ma peaksin vist ütlema härra Novakovile. tõepoolest kümme protsenti meie laenudest iga-aastaselt läheb väljaspoole Euroopa Liitu ja osa sellest tehakse Euroopa eelarve garantiiga, aga mitte kõik sellepärast et äh, seda tehakse läbi meie oma ressursi äh, rahastu, nii et tegu on ähm, EIP oma riskiga. ja loomulikult äh, me järgime Euroopa Liidu prioriteete ja lähtume nendest. ei ole vaja vast öeldagi, et ähm, me teeme väga tihedat koostööd Euroopa välisteenistusega, Euroopa Komisjoniga, just äh, prioriteetide osas, äh, mis on seotud erinevate piirkondade ja riikide jaoks, see lähtub kas või sellest lihtsast faktist, et tihtipeale meie ähm, ähm ametkonnad äh, võõrastavad ka Euroopa delegatsioone ja vastupidi. nii et see on seotud ka diplomaatilise tegevusega, mida ka proua Mogherini äh, Ähm, välja on töötanud, nii et sealt te näete, et ka selles tegevuskavas on EIP väga oluline roll ka majandusdiplomaatilistes jõupingustustes. ja need äh, dokumendid, mis tulevad välja sel aastal välisteenistusel, tõendavad sedasama asja, nimelt EIP on üheks sambaks Euroopa Liidu välispoliitilises tegevuses ja mis puudutab nüüd nähtavust ja kommunikatsiooni, siis loomulikult ähm, siin saab veel väga palju ära teha, aga, aga meie üritame näidata, et meie projektid on Euroopa Liidu poolt rahastatud projektid, nii et äh, omalt poolt äh, ei ole see probleemiks. vahel on lihtsalt keeruline diplomaatidele selgitada seda, et aga et nad peavad ka EP-d käsitlema kui ähm, Euroopa välispoliitika vahendid, aga see on hoopis teine lugu, nii et ähm, igal juhul see on ka meie jaoks üks olulisi küsimusi, nimelt kommunikatsioon. nüüd, äh, kui te soovite võrrelda ähm, kulusid erapankadega liikmesriikides, siis ma arvan, et see sõltub vägagi palju turust, nii nagu iga investeeringu puhul ma arvan, et kui te lähete mõnele konkreetsele turule, nagu näiteks Saksamaal või Hollandi turule, siis EIB finantseerimise teenuse kulu on pigem võrreldavam ähm, finantseerimiskuludega mõnest teiselt äh, institutsioonist, aga kui te lähete Bulgaariasse, siis on olukord teine, kui te lähete jällegi teise liikmesriiki, siis on jällegi olukord teine, lähete Itaaliasse, on jällegi olukord erinev ning väga tihti tänapäeval äh, ei ole asi mitte ainult hinnas, vaid oluline on ka see, kui palju te saate tagatisi pakkuda oma laenule. nii et äh, kommertspangalt ei saa kindlasti nii palju tagatisi kui EIB-lt, see on päris kindel. ja kui teil on näiteks ettevõte Bulgaarias, siis te ei saa kommertspangalt kaheteistkümneks aastaks ähm, rahastut. ja kui tegu on väikeettevõttega, et ja kohaliku pangaga, siis äh, loomulikult äh, need tingimused, mis puudutavad pikaajalist laenu, on palju atraktiivsemad. tehniline abi. ma arvan, et me teeme kõik, mis meie võimuses, meil on olemas ka eelarve äh, te tehnilise abi jaoks. kui meil on eelarve olemas, siis me ka kasutame seda ja seetõttu ka ähm, EFSIS ja niinimetatud sellega ähm, nõuandvas ähm, hoovas äh, tegeletakse aina rohkem äh, nende taotlustega, nii et me võime ka näidata neid andmeid, kui see teid huvitab. aga me ei saa lubada et me saame avada bürood igas piirkonnas, igas liikmesriigis eh, selleks, et eh, anda nõu kohalikele ettevõtetele, nii et eh, me peame olema kohal seal, kus meie teenuseid vajatakse. näiteks me soovisime olla kohal Rumeenias, Bulgaarias, aga me ei leia, et me peaksime olema kohal te teistes Euroopa Liidu nurkades, sellepärast et kohalikud projektid saavad hakkama seal ka ilma meie toeta ja meie olemasoluta seal nii et see ei peaks olema mingisugune bürokraatlik äh, monster, mis eeldab, et me peaksime olema esindatud igal pool, me ei ole mingi poliitiline organ, nii et me ei pea tõesti lehvitama oma lippu igas Euroopa Liidu nurgas. ja mis puudutab geograafilist äh, jagunemist, äh, siis siinkohal soovin, üritan vastata härra Perinskile, siis ah, mis puudutas ka ähm, sellele kolme ettevõtte välistamisele, et ma ei tea, kas me saame praegu vastata sellele, aga me üritame seda küsimust selgitada ja siis tuleme, saadame teile vastuse. sest oluline on see, et me saadaksime teile loomulikult selge vastuse ja mis puudutab graafilist jagunemist, siis loomulikult sellega on alati, mm, tekib küsimusi. sest näiteks EFSI on turupõhine instrument et tema eesmärgiks ei ole mingisugused äh, riiklike ähm, vahendeid ette näha, et e, ja ma olen nõus härra Berinski, et EIP teeb tegelikult äh, head tööd ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, nii et kaks tuhat kuusteist üksteist miljardit me suunasime ühtekuuluvusfondi projektidesse, et igal riigil on loomulikult oma piirangud, ma tulen Poolast ja Poolas on äh, ka oma büroo EIB-l, kus on kolmkümmend üks inimest ja tegelikult nad annavad nõu ka äh, väljapoole riiki, seal on ka tehnilised ähm, nõuandjad, kes, nõuandjad, kes annavad, äh, osutavad teenuseid kogu piirkonnas nii et ausalt öelda ma ei mõista seda süüdistust EIP aadressil, et me ei tee piisavalt ühtekuuluvuse jaoks. ja ma ei ole kursis kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist aruannetega või raportitega, aga mida ma tean, on see, et meie teeme pühendunult tööd liikmesriikidega ja komisjoniga selleks, et panustada sotsiaalsesse, majanduslikku ja territoriaalsesse ühtekuuluvusse, punkt ja ma tean, et võib-olla parlamendis äh, on teil kõhklusi selles osas, mis saab ühtekuuluvuspoliitikas tulevikus seoses Brexitiga ja nii edasi, et see kindlasti survestab ka Euroopa Liitu eelarvet, et tuleb teha rohkem ära vähemaga. ma mõistan neid muresid. aga meie ei ole siin äh, peksupoisiks, sellepärast et äh, see on arutelu, mida te peaksite pidama liikmesriikidega siis, kui on käes jälle MFF-i väljatöötamise aeg et ähm, see saab olema mõttetu võitlus, kui te äh, soovite, et praegu hakkaksid grantid asendama neid finantsinstrumente, mis meil on. aga mis puudutab tulevast äh, ühtekuuluvuspoliitikat, siis me ei vali siin praegu poolt, äh, sest meie hea meelega teeme koostööd liikmesriikidega ja, ja parlamendiga äh, selles osas, mida te otsustate, et mis peaks olema EIP-l. nii et, et kas te saaksite natukene kiiremini teha, sellepärast et meil on veel üks oluline päevakorrapunkt vaja äh, läbi arutada. nüüd, mis puudutab kokkulepet Euroopa Parlamendiga, siis aastal kaks tuhat neliteist me pakkusime välja, et me sõlmiksime kokkuleppe teiega, aga me ei ole teilt mingit vastust saanud. ja mis puudutab kokkulepet EFSI-ga, siis härra Berinski on kindlasti kursis sellega, et juba pool aastat on äh, sellega viivitanud, kas ma hakkan nimesid nimetama, ei, ma arvan, et see oleks väga elegantne siin nimetada nimepidi neid inimesi, kes vastutavad selle eest, aga igal juhul me ootame juba aasta aega, et asjast, sellest asja saaks. ja ma loodan, et äh, me siis konfidentsiaalsuse osas saavutaksime kokkuleppe Euroopa Parlamendiga, aga paraku me ei ole väga viljakad olnud selles. nüüd Volkswageni küsimus kõigepealt fossiilkütused. fossiilkütused äh, mängivad äh, ka rolli peale aastat kaks tuhat viiskümmend meie energiasegudes, nii et äh, pank lähtub Euroopa Liidu poliitikatest selles valdkonnas ja, ja ja loomulikult äh, on meie äh, laenude puhul väga oluline ka jätkusuutlikkus ja nii edasi, et et siinkohal me ka vaatame, millised on ähm, süsinikuheidetega seotud äh, standardid ja nõuded. ja me oleme kõige suurem äh, multilateraalne äh, laenuandja just kliimameetmete osas, nii et siin on väga selge, milline meie poliitika on nii Euroopa Liidu sees kui ka väljas. ja mis puudutab Volkswageni teemat, siis äh, jah, need süü-, mm, süüdistused on loomulikult meile muret tekitanud, mis puudutab siis Volkswageni ähm, mitteõiguspärast käitumist ähm, aga endiselt on vaja veel uurida, kas EIP rahastuid ja laene on kuidagi kuritarvitatud, nii et vastavalt sellele infole, mis meil on, siis et me teame, et praegused ähm, andmed on näidanud, et ähm, pettustarkvara näitas heitmeid väikselt, seetõttu me oleme praegu laenud peatanud, aga teisalt me oleme väga palju investeerinud ka Volkswageni gruppi ja ka teistesse juhtivatesse autotööstuse ettevõtetesse, et need, seda me ei eitagi. ja ma lõpetaksin siinkohal ja ja vastaksime siis ülejäänud küsimustele kirjalikult. aitäh teile, härra esimees. Uh, suur tänu nende põhjalike uh, vastuste eest ja nüüd saab sõna veel härra raportöör, härra Ali. aitäh, härra esimees, lugupeetud kolleegid, kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki oma kolleege kõikidest uh, poliitilistest fraktsioonidest teie panuse eest sellesse arutellu ja mina olen avatud teie muudatusettepanekutele, aga ma sooviksin tänada ka EIP juhatust selle eest, et te olete valmis olnud kogu infot meile edastama, mis on vajalik meie raporti koostamiseks. aga nüüd tänane arutelu tõstatas mõningaid küsimusi ja ma arvan, et me peame tõhustama EIB ja parlamendi vahelist äh, dialoogi. et võib-olla meil peaks toimuma sagedamini kohtumisi, et me oleksime paremini informeeritud, sellepärast et äh, kui minu kolleegide härra Tugulevitš, te äh, teie esindajad on ka minu koduriigis, et kui et kui mu kolleegid esitavad küsimusi, siis nad, need, neid küsimusi on esitatud ka liikmesriikides, kus teie esindatud olete, nii et ähm, ma arvan, et oluline on see, et Euroopa Parlamendi ja EIP vaheline koostöö oleks äh, tõhus, sellepärast et äh, see on suurim avaliku sektori äh, finantseerimispank, mis panustab Euroopa Liidu lõimimisse. ja te olete pank, te annate laene ka ettevõtetele ja ja mis puudutab ähm, pankasid liikmesriikides, me näeme, et nad on kriteeriumi oma tingimusi keerulisemaks, rangemaks muutnud ja, ja väga keeruline on, on äh, siis äh, VKE-del saada näiteks juurdepääsu ähm, EIP-le, et see on keerulisem kui näiteks saada juurdepääsu ähm, kohalikele pankadele. suur tänu ka Oliverile, kes on teinud ähm, väga suurt tööd, see on minu assistent. ja siis äh, ma ootan ka kolleegide muudatusettepanekuid, et äh, siis viia lõpuni ka tööd me, minu oma raportiga. aitäh ka kõikidele EIP esindajatele. aitäh, härra Ali, nende lõppsõnade eest ja muudatusettepanekute tähtaeg on kuues veebruar ja sellega lõpetame selle päevakorrapunkti arutelu ja läheme viimase päevakorrapunkti juurde. Te teate kindlasti, et me oleme päevakorrapunktide järjestust äh, muutnud ja nüüd viimane äh, arutelupunkt tuleb proua Piteralt ja see on Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettuse vastane võitlus Dziękuję, panie przewodniczący. aitäh. Euroopa Liidu finantshuvide kaitse on Euroopa Liidu kohustus ja tähtis ülesanne. selles osalevad paljud institutsioonid, Euroopa Komisjon, Olav, Euroopa Pettuste Vastuvõitlemise Amet samuti Euroopa Kontrollikoda, Europol, lisaks ka Eurojust. kõik need institutsioonid täidavad oma pädevuste raames oma ülesandeid ning teevad koostööd oma, mm, oma paralleelorganitega liikmesriikides ning nende tegevusest sõltub Euroopa Liidu finantshuvide kaitse. see tähendab, või sellega on seotud, ka Euroopa kodanike usaldus Euroopa Liitu, liidu suhtes. rikkumisi paraku on ning see muudab keerulisemaks haldustehnilise töö liikmesriikides ja Euroopa Liidu organites. meil on üsna keeruline käibemaksu regulatsioon iseäranis osas, mis puudutab riikidevahelisi tehinguid, seetõttu tuleb seda pidevalt, tuleb siin pidevalt seiret teostada. näiteks on teatatud, et rikkumiste arv on suurenenud, samas on äh, rikkumistega seotud summa jäänud samale tasa, tasandile. see muudab ettevaatlikuks ja tekitab küsimusi välja on pakutud palju lahendusvõimalusi nende rikkumiste kõrvaldamiseks. paraku on vastavate meetmete rakendamisega sageli probleeme. pakutakse välja uute vahendite või meetmete võtmine, aga nendega ei saada alati õigeks ajaks valmis ning eh, ei jõuta piisavalt kiiresti reageerida ka negatiivsetele juhtumitele ning infot pole piisavalt. mõnikord Äh, põrkub asi probleemidele koostöös äh, erinevate institutsioonide vahel. Äh, lõppkokkuvõttes tahaksin esitada kolm küsimust komisjonile. artikkel kakskümmend seitse, kolmas lõige, direktiiv kaks tuhat kümme, kakskümmend neli, mis puudutab halduskoostööd maksude Eh, ja muude sarnaste meetmete teostamisel ja sissenõudmisel. Euroopa Parlament ja parlamendile ja nõukogule peab komisjon esitama aruande selle direktiivi rakendamise kohta. esimesel jaanuaril kaks tuhat kaksteist jõustus direktiiv ning ootasime seega esimest aruannet esimeseks jaanuariks kaks tuhat seitseteist, aga miks seda ei ole? mis etapis selle ettevalmistamine on? kuna te saaksite meile lõpuks selle aruande esitada, teine küsimus nüüd. volinik Georgieva oma viimasel koosolekul, kus ta käis, teatas, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks äh, lõpetatakse töö Euroopa prokuratuuri teemaga ning kui kaugel siis asi tegelikult on? ning kolmas küsimus. komisjoni teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogul ning EVSA-le e,, vabandust, EMSK-le on komisjon teatanud, et aruanne Euroopa Liidu finantshuve kahjustavate rikkumistega võitlemise kohta muudetakse perioodiliseks. esimene aruanne tuli kolmandal veebruaril kaks tuhat neliteist, kuna me ootame, kuna on põhjust oodata järgmist, aitäh! siis äh... Uh, aitäh, proua Pitera! mõtlesin, et võib-olla anname nüüd sõna variraportööridele ja kolleegidele, siis vajaduse korral või soovi korral Olafile ja siis komisjonile. et esimes, esimene variraportöör, kes on märku andnud, et soovib sõna, on härra Ali, palun. aitäh. proua Pitella, head kolleegid. tahaksin tänada proua Piterat nii olulist raportit koostamast hiljutise finants- ja majanduskriisi mõju ei ole veel ületatud ning osad tagajärjed kestavad edasi, näiteks Euroopa kodanike usalduse langus institutsioonide suhtes. see annab märku, et Euroopa Liidu finantshuvide tõhus kaitse oleks üks viis usaldust taastada kodanike suhtes. ma tooksin välja raportist mitmed olulised momendid seoses Euroopa Liidu finantshuvide kaitsega. esiteks, kogu arv rikkumiste osas, mis on tuvastatud komisjoni ja liikmesriikide poolt, on suurenenud juba teist aastat järjest. olgugi, et see on fakt, ei ole selge, mis seda põhjustab. kas tuleneb see paremast kontrollist, kulutuste summa suurenemisest või siis pettuste arvu tõusust ja nendele küsimustele vastuse leidmine on oluline selleks, et tõhusamalt eh, koordineerida ennetustööd institutsioonides. teiseks, eh, tulude ja kulude poolel äh, välja tuua rikkumiste arv eraldi on oluline ning siin oleks pettustevastased meetmed Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide poolt olulised eelarve mõlema poolega seoses, sest lõpp, eesmärk on ju tagada paremad laekumised eelarvesse, mis võimaldaks tõhusamat poliitikat rakendada ning hoida samas, samal ajal kontrolli all rikkumised kulutuste poolel, see suurendaks institutsioonide usaldusväärsust. kolmandaks, perspektiivne lähenemine peaks meil olema võt-, võitluses pettusega ning see peaks olema seotud tulemuspõhise eelarvestamisega. samal ajal peaks kulutõhusust arvestama äh, juhtimis- ja kontrollisüsteemide projekteerimisel ja realiseerimisel. kontrollid äh, peaksid äh, puudutama valdkondi, kus on suurem veamäär ja suurem risk. kontroll ei tohiks kasusaajatele põhjustada suurt halduskoormust. nii. ning mõistlik tasakaal peaks olema ühelt poolt kontrollide ja teiselt poolt soovi vahel mitte demotiveerida taotlejaid, võimalikke taotlejaid ning tahaksin lõppkokkuvõttes rõhutada, kui olulised on Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide pingutused finantshuvide kaitsel. kui me räägime pettustest, siis peaksime andma endale aru, et iga asi, millest avalikkuses räägitakse, kahjustab Euroopa Liidu mainet tõhus korrektiivmehhanism ning tõhusad meetmed komisjoni teenistuste poolt Äh, kaitsmaks Euroopa Liidu eelarvet rikkumistega seotud pettuste eest mõlemal eelarve poolel on äärmiselt vajalikud selleks, et saavutada tõhusat edasiminekut võitluses pettuste vastu, aitäh! tänan, järgmisena härra Dion. aitäh! meie raportööri raport on väga hea, see on väga põhjalik, sisaldab väga häid soovitusi toetan raportööri muuhulgas ka selles ähm, osas, milles ta ütleb lõikes neli, et väga kentsakas on näha, et komisjon ei ole veel esitanud parlamendile aruannet seoses maksude, lõivude ja muude ähm, sarnaste meetmete sissenõudmise direktiiviga ning äh, samuti lõigus kolmkümmend kuus näen, et komisjon ei ole äh, teoks teinud oma lubadust iga aasta, iga kahe aasta tagant avaldada Euroopa Liidu korruptsioonivastane raport ning veelgi halvem on see, et, et no proua Georgieva ütles, et kui ka aruannet ei tule, siis vähemalt tuleb dokument, mis selgitab, mi-, millest on põhjustatud need olulised viivitused aga isegi seda dokumenti pole me saanud, vähemalt mina pole seda näinud. nii et ma arvan, et aruandluse vallas on komisjonil siin mõndagi selgitada. ning raportis seda käsitletakse. veel üks küsimus, mida me eelmisel aastal puudutasime, kui me rääkisime iga-aastasest aruandlusest Euroopa Liidu finantshuvide kaitse vallas. ning see puudutab rikkumisi riigihangete valdkonnas komisjon on sellega hästi kursis ja mul on hea meel näha, et komisjon oma aruandes ütleb ka, et see valmistab talle muret, sest rikkumised on potentsiaalsed pettused. ma olen päri selle komisjoni hinnanguga, ent ma ei ole kursis konkreetsete meetmetega, mida komisjon võib-olla kavandab, et eh, niisugusi olukordi enam ei tekiks, et ei, et on puuduv informatsioon liikmesriikide poolt ning ma räägin seda sellepärast, et korruptsioonivastane akadeemiline võrgustik, selle liikmed on teinud, viinud läbi märkimisväärse laia uuringu ning leidnud, et riigihangete kontekstis on korruptsioon terav probleem ning tõhusalt on sellega võimalik võidelda üksnes siis, kui riigihangete vallas on täielik läbipaistvus ma tean, et komisjon teeb tööd e-riigihangete vallas, aga me peame kiirendama seda protsessi, et, et tagada läbipaistvus ja lõpetada äh, rikkumised või piirata neid. ning lõpetuseks tolli osas olen päri komisjoni hinnakogu, et tollid on olulised ning et me ei peaks üksnes lihtsustama ettevõt-, peaksime lihtsu-, lihtsustama ettevõtjate elu, kes kasutavad meie tolliteenuseid, näiteks Rotterdami sadam seal üritatakse kiirendada igati tolliprotseduure, et viia läbi riskianalüüse ja lasta osad konteinerid läbi ilma kontrollita, teisi kontrollida paraku, aga tuleb meil tõdeda, et viimasel paaril kuul oli meil kolm äh, suurt korruptsioonijuhtumit Rotterdami sadamas, kus siis inimesed ütlesid, et, et kui leiti, et äh, mingid konteinerid ei, ei tule äh,, ühesõnaga, kui pan-, saadeti konteiner, konteinerite voogu, mis ei läinud kontrollimisele, tegelikult oleks seda tulnud kontrollida, ehk siis valesti suunati. ja see on seotud ilmselt organiseeritud kuritegevusega ning sellest komisjonile soovitusega, see tähendab, et äh, vastav soovitus tuleks ka rakendada ja meil on vaja täiendavat infot selle kohta, kuidas komisjon seda kavatseb teha. ning äh, nüüd lõpumärkus nimelt mul on väga hea meel, et komisjon pöörab tähelepanu ja raportöör teeb seda samuti rikkumisest teatajatele, aga põhiliselt räägitakse siin institutsioonide liikmesriikide sisestest rikkumisest teatajatest. meil oleks aga vaja kaitsta rikkumisest teatajaid laiemalt ja ma tõenäoliselt oma algatusraportiga rikkumisest teatajate kohta seoses esitan mõne omapoolse ettepaneku aga üldjoontes, nagu ma juba ütlesin, on minu poolt tugev toetus raporti eelnõule. aitäh, härra Pendrik! aitäh! kõigepealt lubage mul tänada raportööri selle raporti koostamise eest, see on väga tõhus lähtealus edasiseks koostööks. olen päri koos äh, kolleeg Tõnis Dejangiga. et see on hea lähtealus iseäranis hea meel oli mul lugeda rikkumisest teatajate kohta käivat osa, see on väga oluline, olgugi et äh, tõenäoliselt saaks seda veelgi paremaks kirjutada. mõnes mõttes kutsudes komisjoni näiteks üles äh, koostama ulatuslikku rikkumisest teatajate kaitse direktiivi ning see vastaks äh, härra De Jongi rikkumisest teatajate problemaatikat puudutavale raportile et ühesõnaga, see formuleering peaks olema reljeefsem. ning samuti oli mul hea meel näha korruptsioonivastase äh, aruande temaatika tõstmist, millest kolleegid on samuti varem rääkinud, see on oluline küsimus ja me peaksime nõudma selgitust komisjonilt selle kohta, miks korruptsioonivastast aruannet ei ole veel esitatud parlamendile. ma lihtsalt ei mõista seda ning ma arvan, et me peaksime selgelt välja ütlema, et parlament leiab, et see selline olukord, kus veninud on see aruanne peaaegu aasta juba, ei ole aktsepteeritav. me peaksime seda väga selgelt ja otse ütlema raportis. kolmas asi, mis on väga oluline ning ka samuti raportis sees, puudutab käibemakse ja karussellpettusi ma loodan, et siin saavutatakse komisjoni poolt mingeid edusamme ning olen väga tänulik selle osas, et on mainitud, et pole järgitud Olafi aruandeid ning see on terav probleem mitmetes liikmesriikides. nii et tundub, et üksnes paar asja on raportöör jätnud meile täiendada, ent lubage, et ma siiski puudutan nelja teemat, mis ei ole raportis veel sees, aga ma hea meelega näeksin, et nad seal oleksid. esimene puudutab andmeid. ma usun ning äh, korduvalt on meie komisjonis sellest juttu ka olnud, et liikmesriigid ei anna usaldusväärset ja õigeaegset infot nii omavahel kui ka komisjonile ja Euroopa Liidu organitele ning tegemist on valdkonnaga, kus komisjon peaks äh, astuma samme, panemaks liikmesriigid neid andmeid esitama samuti peaks komisjon tagama Eurofiskile äh, ajakohased andmed ja võimaldama seda jagada liikmesriikidega. teine küsimus puudutab, või teema puudutab korruptsiooniindeksit. viimase aasta PIF raportööris, mille raportöör ma olin, leppisime kokku ja puudutasime korruptsiooni küsimust ning Eh, nii palju kui mina tean, jõudis see sõnum komisjonini ning eh, ettevalmistavaid meetmeid on astutud korruptsiooniindeksi koostamiseks ja mul oleks väga hea meel, kui seda saab, saaks raportis mainida ning eh, paluda komisjonil kiirendada oma jõupingutusi välja töötada, välja töötamaks metoodika korruptsiooniindeksi koostamiseks, sest on oluline mõõta tegelikku olukorda liikmesriigis ning ähm, vaadata, kuidas asjad muutuvad loodetavasti paremuse poole. kolmas teema äh, puudutab küsimust, milles me eelmisel aastal kokkuleppele ei jõudnud, see, see on nimelt uuriv ajakirjandus, selle toetamise programm kuni eelmise aastani oli kaks tuhat seitseteist eelarves äh, raha pilootprojekti läbiviimiseks ja komisjon toetas seda sellepärast, et leidsime hea lahenduse selleks, äh, tagamaks ajakirjanike sõltumatus, hoolimata sellest, et neid rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest ja seda läbi vahendaja raha suunamise ja vahendajaks oli Leipzigi Meediavabaduse Instituut. minu meelest on see hea lahendus ning tasakaalustatud lahendused, meil on võimalik ajakirjanikke toetada ja samas neid mitte mõjutada. ning ma tahaksin küsida väga viisakalt, kas raportöör äkki oleks nõus uuriva ajakirjanduse pilootprojekti mainima raportis, sest selle aktsepteerisid nii komisjon kui parlament rakendamiseks kaks tuhat seitseteist komisjoni poolt. neljas ja viimane punkt, teema puudutab äh, EPPO-d ning tahtsin öelda lihtsalt, et pärast äh, aastaid keerulisi arutelusid tundub, et EPPO kukub läbi ning meil puudub äh, tagatis, et luuakse mingi kohustuslikus vormis EPPO, sest mõned liikmesriigid on endiselt vastu ning keelduvad kokkuleppest, see on väga ohtlik pretsedent, kui see nii läheb. ning ma usun, et me peaksime endale selgelt aru andma sellest, et, et meil oleks tõhus vahend võitluses korruptsiooniga Euroopa Liidu vahendite kasutamisel, siis ja, ja selleks on meil vaja kohustuslik ja tugev, kohustuslikku ja tugevat EVPO-d. nii, kaks sõnasaajat veel, proua Šule. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi poročevalki Pitera za izčrpno poročilo. Ki... Suur tänu ka proua raportöörile selle väga põhjaliku ja väga olulise raporti eest, sellepärast et äh, praegustel hetkel on Euroopa Liit väga sügavas kriisis ja see loomulikult ähm, viib selleni, et Euroopa kodanikud on kaotanud usalduse Euroopa projekti ja Euroopa investitsiooni, invest-, institutsioonide vastu ja seetõttu on äärmiselt oluline ka see, kuidas Euroopa Liidu finantse kasutatakse ja ka võitlus pettuse vastu, pettusevastane võitlus on väga tähtis. ning aastal kaks tuhat neliteist oli käibemaksu kogumisest äh, saadud kahjum üle saja viiekümne üheksa miljardi euro, nii et see on tõesti väga suur kahju, mida oleks saanud kasutada äh, majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks, nii et kui me soovime ähm, käibemaksu äh, pettuse vastu tõhusamalt võidelda, siis siin on vajalik Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide suurem koostöö. ma toetan ka neid käibemaksu tegevuskavu, mille osas komisjon eelmisel aastal tegi ettepanekut ning kus on ette nähtud ka eh, käibemaksusüsteemide kaasajastamine. aga ma arvan, et siin on veel väga palju parandusruumi. ja kui me vaatame praegust käibemaksusüsteemi, mis on väga killustunud ja kui me ei suuda seda lihtsustada, ning me, siis on see väga suureks eh, halduskoormuseks VKE-dele ilma lihtsustamiseta et me ei suuda olla ka tõhusamad maksude kogumisel ja ka pettuste ennetamisel. ja me näeme ka, et halduskoostöö liikmesriikide vahel ei ole väga tõhusalt toimimas. Euroopa Komisjon peaks ka neid vastastikuse haldusabi ähm, kokkuleppeid paremini ähm, kasutama. ja see puudutab ka ähm, õigusasutusi selleks, et tugevdada oma tegevust, siis me peame ka Eurofiski võrgustiku tegevust äh, tõhustama. meil on vaja ühiseid meetmeid ja ka selgeid mudeleid sellise teabevahetuse jaoks. ja meile tekitavad äh, muret ka Europoli hinnangud, mille alusel äh, kuritegelikud organisatsioonid ähm, on tekitanud kahjumit nelikümmend kuni kuuskümmend miljardit äh, iga aastalt ning vaid kaks nendest organisatsioonidest äh, tegutsevad ähm, kaheksakümne protsendi äh, karussellpettustest, nii et karussellpettused ei kahjusta mitte ainult liikmesriikide eelarvet ja Euroopa Liidu eelarvet, vaid see tekitab ka konkurentsimoonutusi. ning tänu kiiremale teabevahetusele äh, tänu paremale teabevoole selles osas, kuidas äh, hargmaised ettevõtjad maksustatakse, saame me olulise sammu edasi astuda ja mina sooviksin komisjonil teada, milliseid lisameetmeid te soovite võtta selleks, et ähm, tõhustada pettusevastast võitlust ähm, just käibemaksu valdkonnas ja selleks, et parandada ka käibemaksusüsteeme Euroopa Liidus Merci, monsieur le président. Euh, j'aimerais... Euh, aitäh, härra esimees. Äh, tahtsin käsitleda just äh, muretõstatust punktis nelikümmend üks raportis ning äh, millest rääkis ka kolleeg De Jong mõne minuti eest. punkt nelikümmend üks soovib komisjonilt selgitust põhjuste kohta, millest tulenevalt liikmesriigid ei uuri Euroopa Liidu finantshuve kahjustavaid pettusi, millest neid on teavitanud Olav. ja ma ühinen selle taotlusega. E, aga raportis on võib-olla sõnu liiga palju ja ei öelda siiski piisavalt. me peaksime täpsustama nimelt ning küsima, mitu juhtumeid niisuguseid on, ehk siis kvantitatiivset täpsustust oleks vaja, teiseks oleks vaja, e, mis mahus need äh, pettused hinnanguliselt siis äh, on, need väidetavad pettused, kas me räägime siin sadadest tuhandetest, miljonitest või sadadest miljonitest eurodest ja samuti peaksime küsima, kas on täpsemaid andmeid riikide kohta, milles see probleem on eriti terav ning konkreetsemalt huvitab mind Prantsusmaa. Thank you. Um, okay, let's give uh, one colleague from all. aitäh, anname ühele Olavi kolleegile võimaluse äh, siin oma panus sellesse debatti anda. okei okay. <laughs> here Now it works. It was hidden by a paper I. Uh, ahah, see, see jäi ühe paberi varju, väga vabandan. aitäh, härra eesistuja, esimees, et andate mulle Olavi äh, ja komisjoni esindajale sõna ja ma tahan eriti tänada raportööri selle väga põhjaliku, vägagi õige raporti eest mis vaatleb tervet hulka teemasid, mis on tõesti olulised pettuste vastases võitluses. ma tahaksin samuti tänada parlamendiliikmeid äh, kontroll, äh, eelarve kontrolli komisjonist äh, kõigi nende küsimuste eest. härra esimees, kui te lubate, siis ma tahaksin alustada sellega, et esimeses punktis, mille tõstatas ka härra Ali ja raportöör see on see üks punkt, kus võib-olla on tegemist väikese vääritimõistmisega, nii või teisiti on tegemist olulise punktiga, see puudutab ähm, äh, eksimuste arvu, selle hulka, statistikat ja trende. ja kui me loeme teie raporti esimest versiooni, siis proua raportöör, meil tekib tunne, et teie arvates on kasvanud äh, eksimuste arv seda peetakse alati negatiivselt, teisest küljest, kui väheneb eksimuste arvu teat-, eksimustest teatamine, siis seda peetakse positiivsena. see tuli ka härra Ali sõnavõtust välja, asi on komplekssem, loomulikult on väga palju elemente nende trendide taga, mis me oma raportis äh, tutvustame ja üldmärkusena tahtsin mainida mõningaid neist. Te kõik teate, et kuluprogrammid on mitte, mitmeaastased, tsüklid on mitmeaastased, see tähendab, et programmi lõpus, kus liikmesmaad annavad teada, siis numbrid loomulikult äh, kasvavad, sellepärast et programmid saavad läbi. see näiteks on väga-väga oluline teema. mõnikord on ka spetsiifilised tingimused, nagu näiteks tänavu aasta, kaks tuhat viieteistkümnenda aasta raport Iirimaa ja Hispaania äh, nende kul-, äh, eksimuste hulk arvas, nad said oma süsteemid valmis, järelikult oli neil ka palju rohkem äh, eksimusi või, äh, või, või märkusväärivaid aspekte. mõnikord, kui asi puudutab omavahendeid või tulu, kui väheneb näiteks töötajate arv tollis, liikmesmaa tolliametis, siis võib juhtuda, et Ähm, rikkumistest teatatakse ka vähem. seda on oluline mõista ja mõned liikmesmaad kasutavad ikka rohkem ja rohkem IT-vahendeid riskianalüüsi jaoks, erinevaid äh, tehnikaid, Arahne näiteks, kus keskendutakse kõige riskantsematele valdkondadele ja siis loomulikult antakse teada ka eksimustest rohkem. see ei ole halb, see annab ka liikmesmaadele võimaluse Äh, asju parandada, parandada vigu ja eksimusi. üleüldiselt me jälgime väga hoolikalt kõiki neid trende, nii kasve kui vähenemisi ja pean ütlema ka, et meie, eriti minu kolleegid siin vasakul, on alati ka teile, parlamendiliikmetele kättesaadavad selleks, et meie metoodikat selgitada. ma arvan, et seda on oluline äh, teile pakkuda, pakume ka tehnilisi koosolekuid, kui te seda soovite ma arvan, et meie jaoks oli see oluline asi välja öelda, kui te ei pahanda, siis kui see on teil vastuvõetav, siis ma tahaksin vastata tervele hulgale küsimustele. kõigepealt proua raportöör, te mainisite direktiivi kaks tuhat kümme äh, kakskümmend neli äh, selles raportis, äh, mida te ootate, mida ma võin teile öelda ja selle informatsiooni sain taksotilt peadirektorist, et vastavalt artikliga kakskümmend seitse punkt kolm selles direktiivis kavastab, kavatseb komisjon avaldada äh, kaheteistkümnenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimeses pooles avaldada ülevaatliku raporti, nii et see peaks lähikuudel tulema. teiseks, see oli ka härra Rioni küsimus, teine aspekt, mida mainis mainisid mitmed parlamendiliikmed, on komisjoni korruptsioonivastane raport. ma sain sellest alles siin sellel koosolekul teada, et esimene asepresident Timmermans saatis kahekümne viiendal jaanuaril kirja libe komisjoni juhile, viidates, et komisjon jätkab teiste vahenditega Äh, korruptsioonivastasel raportil kaks tuhat viisteist kohta. nii et mingisuguseid sarnaseid raporteid ei tule, aga komisjon keskendub Euroopa semestrile, eriti teistele vahenditele. ma ei ole seda kirja veel lugenud, aga see saadeti äh, kodanikuste komisjoni juhatajale. olen täiesti nõus teiega selles, et mitte ainult kulude osa ei ole oluline, vaid ka tulude osa ning äh, Olafi äh, poliitikadirektorina pööran ma ikka rohkem ja rohkem tähelepanu sellele, et me ei kaota äh, tähelepanu pettustega võitlemisel, just nimelt äh, tulupettustega äh,. härra Ljung äh, mainis äh, riigihangete valdkonda, mis tõepoolest on üks kõige riskantsemaid valdkondi pettuste ja eksimuste suhtes. pean teile ütlema, et Olafina töötame me väga tihedalt koostöös liikmesmaadega ning sain härra Mišlikilt eh, teada just, et sel nädalalgi toimub üks workshop selleks, et välja töötada suuniseid selle kohta, kuidas paremini hangetega seotud eh, pettuste vastu eh, võidelda asjaomastes asutustes, nii et me pöörame sellele väga suurt tähelepanu. kontrollin ja teatajad koputajad, te teate, et ka see komisjonile on väga oluline, komisjon vaatab ja hindab võimalusi ja vajadust äh, laiendada oma tegevust selleks, et töötada välja seadusandlus selles valdkonnas, aga kuna nagu te teate, see ei ole lihtne, õiguslikud alused ja kõik muu. ja siis oli veel üks asi, mida ma tahtsin mainida äh, Olavi soovituste järelkontroll, härra Jaho mainis seda, samuti mainis äh, seda Prantsuse parlamendi liige. Te võib-olla teate, et seal peale arvamuste vahetus institutsioonide ja Olavi vahel detsembri va äh, alguses me lubasime saata omapoolse analüüsi traditsiooniliste soovituste kohta ja meie direktor härra Kessler saatis selle analüüsi öö, äh, poliitiliste fraktsioonide koordinaatoritele äh, möödunud reedel, nii et see on üsna värske äh, asi. tuleb rõhutada, et me analüüsime, analüüsisime soovituste täitmist liikmesmaade kohtuvõimude poolt vastavalt äh, põhjustele, miks öö, äh, sellest ei, äh, miks seda või teist asja ei tehtud. on väga lihtne öelda, et liikmesmaa ei teinud seda või teist. me ei äh, too kedagi nimeliselt välja, ei hakka häbistama, aga oluline on teada, millised on päriselt need põhjused, miks liikmesmaad komisjoni soovitusi ei täida. ja viimane asi, mis puudutab Euroopa prokuröri, te teate, et äh, komisjon tahab jõulist, tõhusat, äh, tulemusrikast Euroopa prokuröri, aga te võib-olla ka teate, et me läheme tugevama koostöö peale, sest terve hulk liikmesmaid alates Rootsist ei kavatse liituda äh, Euroopa prokuratuuriga. see, ütleksin mina, ei ole lihtne, ka Poola ja Ungari näiteks deklareerisid et nemad EPO-ga ei liitu. Itaalia ei ole sellega rahul, nemad tahavad ambitsioonikamat teksti saada. ja elame-näeme, millised saavad olema järgmised sammid, sammud. igal juhul käivitatakse tihedama koostöö protsess ning komisjoni nimel ütleksin mina, et komisjoni nimel pean ütlema, et loomulikult te tahate EPO-t, kus on nii palju liikmesmaid kui vähegi võimalik, nii kiiresti kui võimalik. aga loomulikult peab ka see tekst olema nii hea kui võimalik, seda saavutada on väga keeruline. kuid omalt poolt, komisjoni poolt me teeme äh, maksimaalse, mis me suur, suudame. aitäh, proua Hopman ja lõpuks äh, raportöör De Wind. Uh, is it, is it important? kas see on oluline? kas see on lühike? kas on oluline ja lühike? on oluline ja lühike ja ma tahaksin äh, kontikomisjoni liikmetega seda ning palun härra Timmermansi saata selle mitte ainult äh, libekomisjonile, vaid ka meie komisjonile, see on meie vastutus ja ma tahaksin, et sekretär jagaks seda äh, meie komisjoni liikmetega. võtame teadmiseks, härra Pitera, palun proua e, Petera. suur tänu, härra esimees, ma sooviksin teid tänada nende väga heade märkuste ja kommentaaride eest. ma näen, et töö selle raportiga saab olema väga huvitav ja ma ootan siis teie koostööd. suur aitäh, see oli tõesti lühidalt tehtud. muudatuste tähtajad on kahekümne kaheksas veebruar, see oli viimane punkt. aitäh, kolleegid, et te nii kauaks jäid. on muud teemad järgmise nädala küsimuste suhtes, aga see on Vandikile ja see, sellega lõpeb meie koosolek, suur tänu!